daamid ja härrad. kallid kolleegid, alustame. muidu jääb aega väheks. meil on täna päevakorras erakordselt tähtis teema. komisjoni vastavad dokumendid on teile esitatud ja meie jaoks on eriti oluline käsitleda kasutatud tuumavarraste ja tuumakütuse küsimust. nagu tavaliselt on meie ajakava väga pingeline, kuid me kasutame aega otstarbekalt ja ma ei kavatse seetõttu pikalt jutustada ja annan kohe sõna kolleegidele kes äh, suudavad valgustada meid selles küsimuses erialaliselt. kõigepealt annan sõna härra Riotele. härra Riote on OECD osakonna juhataja ja kõik need informatsioonid, mis tema isikut puudutavad, on paberil kirjas ja ma ei hakka neid kordama. palun härra Riote. kõnelejat on väga halvasti kuulda. kõnelejal ei ole sees mikrofon, kahjuks me ei saa tõlkida. no now it's working tere hommikust, mu daamid ja härrad, ma tahaksin teile rääkida selle töö tulemustest, mida on OECD tuumaenergia agentuur teinud eh, heitmete majanduse vallas ja millised on rahvusvahelised lahendused. ja ma tahaksin lühidalt tutvustada kõigepealt OECD-d, et te teaksite taustinformatsiooni. ja siis ütlen paar sõna ka eh, heitmemajanduse staatuse kohta, äh, sellega, millega tegeleb OSCD heitmemajanduse komisjon ning pärast seda käsitlen mõningaid valdkondi juba põhjalikumalt ja räägin ka rahvusvahelisest kontekstist. Äh, kõigepealt OECD ja äh, meie liikmetest. me loodame, et Eesti ühineb ka peatselt OECD-ga, seda järgmise aasta alguses ja tuhande kahe, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ka Venemaa on ühinemas. mitte kõik eh, tuumaenergia agentuuri liikmed ei ole OECD liikmed. Sloveenia on palunud ka eh, NEA, siis on tuumaenergia agentuuri liikmeks saada, tahab ta ja seda järgmisel aastal siis me tegime tubli koostööd koos Euroopa Komisjoniga ja rahvusvahelise tuumaenergiaagentuuriga Viinis. nüüd OECD tuumaenergiaagentuuri peamine töö ei tehta ära mitte sekretariaadis, vaid ekspertrühmades. meil on umbes tuhat viissada eksperti kõikides valdkondades NEAS tegevad. oi, midagi juhtus äkki keegi saab selle ära parandada, ma seni jätkan meil on tuhat viissada eksperti ja meil on väike sekretariaat ja tegelikult peamine töö ongi eksperdi tasandil üle kogu maailma. ja ma arvan, meie tulemused on väga head olnud. me oleme tehniline agentuur ning e, tegutseme vastastikuse mõistmise ja usalduse alustel. E, ja meie komitee eh, hõlmab otsuste langetajaid ministeeriumites, reguleerijaid ning loomulikult ka eh, teadlasi ning eh, heitmemajanduses me teeme koostööd Rumeeniaga, Venemaaga ja Sloveeniaga juba ning loomulikult väga tihe koostöö on meil Euroopa Komisjoniga. nii et see valdkond, kus meie äh, komitee ja meie agentuur on kõige tugevam, on just nimelt see geoloogiline hoiustamine ja selle äh, teemaga edasi töötamine. aga äh, juba kümme aastat me oleme tegelenud ka ühiskondlike aspektidega jäätmemajanduse teemaga seonduvalt. ja nüüd ma räägin teile praegusest asjade seisust. nüüd see madala aktiivsuse ja keskmise aktiivsusega Eh, jäätmed, meil selles vallas, meil on üle viiekümne aastane kogemus eh, ja kaheksakümmend hoidlat on üle kogu maailma. Need on kas viimase viiekümne aasta jooksul loodud, suletud, töös olnud, nii et meil on eh, kogemus kogu sellise hoidla olelustsükli etapp kohta kõikidel tema etappidel. aga nagu te kõik te teate meil ei ole veel hoidlaid väga aktiivsete jäätmete hoiustamiseks. Äh, nüüd need väikese ja keskmise aktiivsusega mm, jäätmete hoidlad, need on väga erinevad. Äh, osa neist paiknevad ka maa all äh, kuni viiesaja meetri sügavusel ja te teate, et mõned riigid on otsustanud väga sügavate maa, maapõues sellised hoidlad luua nüüd äh, on mitmesuguseid jäätmeklasse. võib-olla me peame vaatama, kuidas äh, on konkreetsed lahendused konkreetsetele klassidele konkreetsete hoidlate näol loodud, nagu näiteks grafiidireaktorite mm, jäätmete või segajäätmete spetsiaalsed hoidlad pakuvad huvi. Äh, nüüd mm, siin kasutatud kütus kui jäätmed me teame, et me oleme otsinud äh, alternatiive algusest peale äh, ka geoloogilistele hoidlatele, on välja pakutud eksootilisi lõpphoiustamist isegi äh, kosmoses või substitutsioonivööndites või isegi merepõhja all on välja pakutud, aga seda ei saa teha, sest see tähendaks ju rahvusvaheliste kokkulepete rikkumist ja kohe tekivad ka turvaküsimused ning äh, ressursiküsimused. transmutatsiooni on samuti väga palju arutatud, äh, et pikemas perspektiivis äh, niimoodi saada probleemist jagu. ja siin ma tahaksin rääkida ja võib-olla ka pärast mind härra Tomauske räägib sellest juba põhjemalt, nimelt transmutatsiooni mõju ja öö, kogu kütusetsüklit suletud tsüklit äh, oleme käsitlenud. Äh, ja loomulikult juba äh, ümbertöötlemise käigus on võimalik jäätmete mahtu vähendada, aga me tahame mitte ainult näiteks mahtu, jäätmete mahtu vahendada, aga ka see lagunemissoojus on midagi, millega me tegeleme me peame seda samuti vähendama, aga see on praegu ainult kiirpriidereaktorite puhul ja suletud kütusetsüklite puhul aktuaalne. paraku järgmisel aastakümnetel meil ei õnnestu neid küsimusi veel lahendada. nüüd hoiustamine. on kokkulepe, et hoiustamine on üks lahendus, aga paraku ta vajab jälgimist ja see jälgimine alaliselt ei ole praegu võimalik ja ka koorem läheb väga suureks nüüd geoloogiline hoiustamine on ainus teaduslikult ja tehniliselt äh, usutav pikaajaline lahendus. Äh, ja siin ei ole ka vaja sellist aktiivset juhtimist, jälgimist. nüüd on meil sündinud selline kollektiivne arvamus, mm, äh, kus on enam-vähem kokku lepitud seisukohtades ametlikult ja on öeldud, et geoloogiline hoiustamine on äh, teostatav ja seda on võimalik ka kohandada erinevatele maapõuele ja selle kvaliteedile ning samas on vaja kaasata ka sidusrühmad, kui me seda kavandame ning siin on väga suured majanduslikud, sotsiaalsed ajaloolised aspektid, mida tuleb arvestada, kui me kavandame geoloogilist hoiutamist ning kindlasti kõige tähtsam on ohutus, turvalisus, mis tuleb tagada. kõik riigid saavad juba sellel eh, teel edasi liikuda, informatsiooni on juba piisavalt ning praegu saab vähemasti planeerida sellist geoloogilist hoiustamist kõikides nendes riikides, kus sellised jäätmed olemas on. vaatame nüüd kiiresti seda, millises erinevates valdkondades me rahvusvaheliselt tööd jätkame. kõigepealt pikaajaline reguleerimine loomulikult meil on rahvusvaheliselt kokku lepitud põhimõtted, need on kirja pandud ühiskonventsiooni, rahvusvahelise tuumaagentuuri eh, peamistes ohutuspõhimõtetes kajastuvad need ning ka ICRP soovitused on olemas, see on siis Rahvusvahelise Kiiruskaitsekomisjoni soovitused on meil olemas. kui me vaatame, eh, millised et äh, regulatsioonid katavad äh, seda teemat pikaajaliselt. Te näete, et mõnedes riikides on olemas põhimõttelised eeskirjad paigas, aga samas regulatsioon areneb väga erinevates suundades erinevates riikides ning ei ole ka piisavalt igal pool küps veel. on suured äh, erinevused ohutuse tagamisel ning tihtipeale see pikaajaline Äh, turvalisus on see just, mis kõigil südamel on ja on selleks ka kriteeriumid ette nähtud ja ajakavad ette nähtud, aga siin on ka väga suured erinevused riigiti. me oleme meie häitmete majandamise komisjonis nende asjadega tegelenud ning näib, et siiski on võimalik äh, Mm, kuidagi tagada, et kõik need kriteeriumid, mis on erinevad, tagavad siiski inimeste ja keskkonna piisava kaitsega kaugemas tulevikus, aga paraku on siin väga palju veel ähm, tundmatuid tegureid. nüüd vaatame ka kiiresti tehnilisi küsimusi. tehniline kindlustunne on midagi, mida ei peeta äh, väga suureks probleemiks ollakse üsna kindlad selles, et on võimalik koguda tehnilised tõendid ja projektid on selleks käivitatud. nüüd selle tehnilise kindlustunde oleme saavutanud rahvusvaheliste teadusuuringute, arendustegevuste tulemusena, me oleme mitmesuguseid arvutimodelleerimisi läbi viinud ning juhtumeid läbi töötanud tähtis on mitte ainult arvutipõhiseid numbrilisi äh, modelleerimis läbi viia, aga tähtis on võtta siiski laiem lähenemisviis, äh, töötada välja mõõdikud ja ala, mitte alati ei ole kõike võimalik ainult arvudes väljendada ja seda ei olegi vaja teha. asja on vaja vaadata laiemalt. Äh, väga palju on ära tehtud ka maa-alustes uurimislaborites selleks, et see tehniline kindlustunne saavutada ning kindlasti eh, ka sõltumatud järelevalveasutused etendavad väga tähtsat rolli enamikes riikides, kus on sellised aktiivsed programmid käivitatud ning kindlasti ka kolleegide vastastikune hindamine on väga oluline. nii et me saame tugineda teadusele, arendustegevusele meie senistele saavutustele ja sellest lähtuda selleks, et jätkuvalt tegeleda küsimustega, mis sest, et juba toimub rakendamine, on vaja edasi töötada teadlastel. nüüd kõige tähtsam loomulikult on ka kõik sidusrühmad kaasata ja siin ma tahaksin rääkida meie tuumaenergiaagentuuri ehm, sidusrühmade kindlustunde foorumist, FCS-ist me siin konsulteerime e, sidusrühmadega e, ja oleme seda korraldanud mitmeid seminare Soomes, Kanadas, Belgias, Saksamaal, Hispaanias, Ungaris, Prantsusmaal, järgmisel aastal ka Rootsis. tähtis on, et sidusrühmad oleksid kaasatud. ja kohe päris algusest peale, sest niimoodi me saame koos plaanida Äh, projekti eesmärgid ning jagada oma väärtusi ning tähtis on, et kui tegemist on mingi hoidlaga, meil ei ole vaja ainult tehnilisi aspekte kaaluda, vaid ka sotsiaalseid aspekte kaaluda ning leppida nendes kokku sidusrühmadega. üks väga tähtis aspekt on selline seisukoht, et projekt peab kulgema sammhaaval ja kõik peab olema võimalik ka muuta protsessi käivitamise järel juba asju sõltuvalt siis hinnangutest, ümberhindamistest ning võib-olla isegi ka tagasisamm teha, kui see vajalikuks osutub. ning kui protsess on käivitatud, siis loomulikult peavad kõik menetlused olema läbipaistvad, peab olema selgelt eeskirjad ja vastutus ära jagatud osaliste vahel ning avalikkusele peab kõik olema nähtav. protsess ise on ülimalt oluline. ning äh, see on sama tähtis tegelikult kui tulemus. veel üks tähtis küsimus, mida me praegu arutame, praegu ja ka tulevikus, on see pöörduvus ja kättesaadavus äh, et kui on vaja muuta projekti kurssi, siis on vaja otsused langetada ja võib-olla ka tehniliselt on võimalik ja peab olema võimalik ja võib-olla on vajalik ehm, sealt hoidlast ehm, tagada ka kättesaadavus, kui see vajalikuks osutub. kui on tegemist mingi maa-aluse hoidlaga, ehm, siis peab olema ette nähtud ka see pöörduvus ja kättesaadavus. on seisukoht, et tehniline kättesaadavus on alati võimalik, vähemasti kui tegemist on maapõuehoidlatega, sellised, seal on šahtid ja süvendid ju puuritud mm, hoidlani et see peab sellise kättesaadavuse võimaldama. aga loomulikult ei ole ühte lahendust, mis sobiks kõigile. aga seisukoht on selline, et, et see pöörduvus ja kättesaadavus on midagi, millega peab tegelema ja ei saa lihtsalt ära oodata, kuidas asjad kujunevad. ma räägin teile ka nüüd sellest uuringust, mis me hiljuti partnerlus lähenemisviisi kohta läbi viisime. mõnedes eh, riikides on sellised partnerlusmudelid loodud kohapealse elanikkonnaga. Eh, ja selle eest on hea seisnud just see vastutav agentuur. ja asjast on olnud suuresti kasu, et partnerlussuhted toimiksid selleks tuleb kohalikele omavalitsustele, kohalikule elanikkonnale, elanikkonnale ka omad õigused anda. nimelt äh, see ei tähenda seda, et kohalik elanikkond peaks vetoõigust omama. aga nad peavad saama oma panuse anda projekti ning selliste partnerlussuhete kasutamine loomulikult vajab ka toetamist. ja ja kindlasti peab äh, ka kohalik elanikkond saab oma sõna öelda, aga samas peab mõistma, et nad ei ole pädevad, neil ei ole tehnilisi oskusteadmisi, et lõppotsust langetada. nii et kindlasti on vaja inimesi koolitada, valgustada, toetada väljastpoolt ning tähtis on alati ka silmas pidada täiendavat sotsiaalseid ja majanduslikke äh, tulusid, mis tõuseb sellisest partnerlussuhtest ja kohaliku elanikkonnaga ma tahaksin rääkida ühest konverentsist, mis on toimumas Jaapanis järgmise aasta oktoobris. see on rahvusvaheline konverents geoloogiliste hoidlate asjus. iga nelja aasta tagant toimub selline konverents, viimane oli kolm aastat tagasi ning äh, siin sel nendel konverentsil räägitakse, kuidas on asjad edenenud geoloogiliste hoidlate vallas. Äh, ja kokkuvõtteks meie agentuuris leiame, et geoloogiline mm, hoidmine, säilitamine on tehniliselt teostatav ja erinevates maapõuetüüpides on võimalik sellist hoidmist korraldada. aga tähtis on mõelda pikaajalise turvalisuse peale ja siin on veel probleeme. tehniline kindlustunne on suuresti juba saavutatud, siin me saame tugineda ka rahvusvahelise koostööle, aga me näeme, et praegu tuleb juba hoopis keerukamaid otsuseid langetada, seda erinevatel tasandil, riigi, piirkonna ja eriti kohalikul tasandil. nüüd see pööratuvus ja kättesaadavus jääb endiselt väga aktuaalseks Äh, lõppladustamise puhul ning väga tähtis on korraldada mm, suhted kohalike äh, piirkondlike sidusrühmadega. sellised partnerlussuhted tuleb luua, see on viis, kuidas edasi liikuda, ma tänan teid. Äh, aitäh selle teema sissejuhatuse eest ja antud teabe eest nüüd annaksin sõna professor Bruno Tomauskele, kes on Aacheni tuumakütuse tsükli instituudi juhataja, palun. suur tänu. mina alustan otse maid. mina räägin täna transmutatsioonist ja kuidas siis kõrgaktiivseid äh, jäätmeid käidelda. Äh, ma räägin kõigepealt sellest, mida me ülikoolis teeme, meie äh, tegeleme tuumakütuste protsesside õpetamisega ja mm, kõrgaktiivsed jäätmed on asjad, millega me väga aktiivselt tegutseme, nende hoiustamisega ja täna ma tahaksingi eh, sellest teile rääkida. siis ma räägiksin teile veel transmutatsiooni põhimõtetest üldse, millised on siis arvamused ning eh, siis eh, ma võrdleksin ka erinevaid transmutatsiooniprojekte, üks nendest on Belgias nüüd kõigepealt Aachenis, kuidas käib meil tuumateaduste õpetamine? seda eh, õpetatakse juba pikka aega ja kahe tuhande kaheksandal aastal eh, töötasime me välja eh, uuendusliku lahenem-, lahen-, lähenemise tervele kütusetsüklile. me teeme seda erinevates töörühmades ja siis meil on Aachenis veel üks instituut, mis tegeleb just nimelt ohutustehnoloogia küsimustega. ja professor Alelain on selle juht, minu kolleeg. meie eh, koondame uurimistööl tähelepanu neljale teemale, kõigepealt eh, kust üldse saada tuumakütust, kuidas seda mm, pärast käidelda, kui ta on oma tsükli lõpetanud, siis me mm, räägime ja meil on selle kohta olemas üks projekt Saksamaal, siis on transmutatsioon ja radioaktiivsete jäätmete eh, karakteristikad, meil on selles osas ehm, simulatsioonid. nüüd eh, õpetamise osas meil on uus magistriprogramm, see tegeleb just nimelt ohutusküsimustega ja kui need, kes selle lõpetavad, saavad siis eh, magistrikraadi tegelikult eh, on võimalik seda teha kahes tsüklis ja sel aastal oktoobris me just alustasime uue tsükliga. ja nüüd kursuse sisu puudutab just ehm, kütusetsüklit, siis eh, ohutusküsimust me räägime seal ka heitmete käitlemisest ja siis on simulatsioonid meil on Nülhis äh, teaduskeskus, kus on väga äh, kõrgetasemeline tehnoloogia, seal on võimalik just äh, käid-, uurida seda, kuidas on võimalik tegeleda heitmetega, kuidas toimub see tuumakütuse elutsükkel ja ma tahaksin veel nimetada seda, et kahe tuhande üheksandal aastal Äh, äh, et äh, Põhja-Austraalias otsustati, et seal tuleb täiesti tuumavaba piirkond, aga siis, kui inimesed käisid Aachenis, kohtusid meie inimestega, nad otsustasid, et siiski see ei pea nii olema. nii, nüüd ma räägiksin teile, mis asi see transmutatsioon on kui meil on tegemist värske kütusega, siis ma ütleksin teile, et üks tonn ehk tuhat kilogrammi, sellest osa on uraani, siis seda äh, rikastatakse. selleks rikastamiseks on kolm astet ja siis me saame äh, kolmkümmend kolm kilogrammi äh, uraaniumi, mis on rikastatud ja kolme aasta pärast Äh, on sellest järele jäänud kaheksa kilo, mida ikkagi ei ole veel ära kasutatud energia tootmiseks. ja peale selle on nüüd protsessi tulemusena eh, veel eh, tooted, plutoonium, eh, siis meil on uraan kolmkümmend kolm ja siis meil on veel aktiniidid nii et, et äh, plutoonium ja siis teised äh, nukleiidid, millest siis äh,, mis on kõik pikaealised ja just nimelt nende puhul me peamegi rääkima äh, jäätmete säilitamisest miljoniteks aastateks ja kui nüüd oleks võimalik neid mm, nelja äh, radioaktiivset isotoopi vältida, siis äh, hoidlad äh, ei peaks olema meil planeeritud nii pikaajaliselt. nüüd siin on näha sellel sellel slaidil, kuidas tuhandete aastate jooksul eh, erinevad elemendid eh, lagunevad ja nagu te näete, siis kolm nendest elementidest on sellised, mis eh, põhjustavadki selle väga pikaajalise radioaktiivsuse plutoonium, ameriitsium ja siis veel ka kuurium ja kui nüüd oleks võimalik, vabandust, seesium ja kui nüüd oleks nendest äh, kolmest võimalik kuidagi lahti saada, siis see ähm, protsess ei oleks nii pikk. aga nüüd äh, räägiks natukene ka poliitilistest aspektidest äh, pikaajalise ladustamise puhul ja lõppladustamise puhul. küsimus Ehm, selles, et, et madala ja keskmise aktiivsusega jäätmete probleem on lahendatud. Ehm, ehm, kahe tuhande teisel aastal hakati ehitama nende jaoks hoidlat ja Ehm, eh, see probleem peaks olema nüüd lahendatud kusagil aastaks kaks tuhat kaheksateist, aga kui nüüd on tegemist kõrgaktiivsete jäätmetega, siis Saksamaal on eh, praegu jõutud nii kaugele, et alles uuritakse, kus kohas see võiks, eh, niisugune hoidla võiks paikneda ja äh, kõige varem äh, alustatakse selle ehitamist äh, kahe tuhande kolmekümnendal viiend-, kahe tuhande kolmekümne viiendal aastal, siis kui on näidatud, et tõepoolest see on sobiv koht, aga tegemist on väga poliitiliselt sensitiivse teemaga ja sellepärast see on selline tuleviku arutelu teema, praegusel hetkel lihtsalt uuritakse Eh, millised on võimalikud potentsiaalsed hoidlakohad. Eh, praegusel hetkel siis me võime öelda seda, et eh, kõrgaktiivsete jäätmete jaoks ei ole lõppladustamiskohta. kui me nüüd vaatame erinevaid jäätmekäitlusstrateegiaid, siis te näete nende võrd-, nende võrdlus sellel mm, slaidil kui te vaatate eh, paremale poole, siis siin on aeg kuni kümme miljonit aastat, siin te näete riskipotentsiaali. ja kui mitte midagi ei tee, kui ähm, eh, läbitöötatud kütuse osas mitte midagi ette ei võeta, siis eh, on tegemist selle punase äh, joonega kui nüüd uraani ja plutooniumit eh, ümber töötatakse. kui nüüd eh, eh, toimub transmutatsioon, kui neid isotoope hääldata, hävitatakse, siis te näete, et tulemuseks on see sinine joon. see tähendab, et kusagil see faktor on kümme, mille võrra ohutus suureneb. mida nüüd tähendab see transmutatsioon, kuidas siis neid pikaajalisi osakesi hävitada? siin on üks näide sellest, kuidas see toimub plutoonium kahesaja kolmekümne üheksa puhul. neutronid hävitavad seda me peame eh, kiirendama eh, neutronite eh, liikumist, siis nad hakkavad pommitama seda plutooniumi kakssada kolmkümmend üheksa. neutroneid kasutatakse siis selleks, et oleks võimalik kiirendada nende mm, isotoopide Eh, nende isotoopide mm, pooldumist ja lõhustamist. meie praegusel hetkel uurime transmutatsiooni protsessi. meil on erinevad gaasjahutusega seadmed, eh, mille kütust me siis püüame niimoodi mm, Eh, käidelda. Eh, meil on erinevad projektipaatlerid, üks, eh, üks näiteks on meil Aachenis, siis on Jülichis, siis Siemensiga teeme koostööd ja me teeme ka koostööd Frankfurdi ehm, teaduste instituudiga. nii et, et meie viime läbi gaasiahustatud transmutatsiooni eksperimenti. meil on vaja kiirendit selleks, et eh, seade töötaks. niipea kui kiirendi on välja lülitatud, ka kogu protsess peatub otse maid. meie eesmärgiks on see, et me äh, Eh, suudaksime kinni pidada eh, Saksamaal olema, Saksamaa eh, järk-järgulise vähendamise poliitikast. süsteem peab olema korras ning me alustasime siis kahe tuhande üheksandal aastal Äh, uuringuid, kas see on võimalik või mitte. ja äh, nüüd äh, meil on täna väga vähe aega, nii ma ei hakka siin praegu rääkima sellest ähm, tasuvusuuringu faasidest, aga praegusel hetkel põhilised küsimused, millega me tegeleme, on siis ähm, tuumakütuse käitlemine, kuidas töötab äh, Ehm, kuidas töötab eh, kiirendi, me räägime siin neutroniallikatest, see on siis siis spallatsiooni eh, sihtmärk, siin mm, me eh, käsitleme ka neid ehm, häid külgi, mis on sellisel lähenemisel, kui tegemist on ehm, kõrgaktiivsete jäätmete käitlemisega ja eh, meie eesmärgiks on see, et me leiaksime parima viisi kõrgaktiivsete eh, jäätmete lõppladustamiseks. Eh, nüüd siin te näete, milline siis see reaktor välja näeb. siin on meil siis see spalatsiooni moodul ja nüüd te näete, millised on need erinevad süsteemid, kuidas rahvusvaheliselt asju lahendatakse. nii et põhimõtteliselt on eh, neli kontseptsiooni esimene nendest on Prantsusmaalt, selle nimi on Astrid, seal on tegemist, eh, seal on tegemist kiirpriider reaktoriga, see teine Allegro on ka eh, kiirpriider reaktor, aga see on välja töötatud siis Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Slovakkias. Eh, siis selline eh, reaktor on võimalik töötama ka ADS kujul. aga meie tahaksime välja pakkuda süsteemi, mille nimi on eh, müra eh, ja võrreldes kõiki neid süsteeme, tegelikult kui me vaatame neid kaht süsteemi praegu, agat ja müra, siis millised on nende head ja halvad küljed? nii, vaataksime siis eh, kõigepealt eh, mürrasüsteemi mm, häid külgi, lihtsalt seal on väga, eh, see jahuti on väga suure võimsusega ja meie süsteem on lihtsalt kergem käsitletav ja käideldav ja e, ja tegelikult see toob kaasa ka e, e, häid külgi litsenseerimise juures, sest et tegemist on suurema paindlikkusega spellatsiooni sihtmärkide osas. ja kui tegemist on Eh, eh, pliisüsteemiga, siis eh, kõik asjad on lähemal, kui on tegemist gaasijahutusega, siis segmendid, segmendid on niimoodi, et pikaajalised, pikaealised osakesed lagunevad kiiremini ning ähm, nii saab ehitada parema, eh, parema seadme. nüüd järgmised eh, sammud on meil sellised, et eh, omavahel on pidanud arutelusid Saksa ja Belgia ametivõimud kõige kõrgemal tasemel, on hakanud pihta otsuste langetamise protsess ning eh, need Belgia eh, eh, kogemused võetakse arvesse siis Saksa lõppladustamisprojekti puhul. nüüd lõpetuseks nii palju, et partitsioon ja transmutatsioon teevad võimalikuks kõrge aktiivsusega heitmete hulga vähendamise, väheneb nende soojus eh, ning eh, vaja on tehnilisi lahendusi, et eh, ja leppida kokku lõplikes tehnilistes vahendites, et transmutatsiooni vahend valmis ehitada. loomulikult on vaja tõestada selle ohutust ja siis me tahame lõpuks näidata, kuidas see toimib äh, gaasjahutava reaktori puhul? Äh, ma tänan südamest, need olid väga huvitav täiendav teave ja nüüd ma annaksin sõna doktor Appelile. palun. suur aitäh mul paluti rääkida lõpphoidlate geoloogilisest sobivusest ja teaduslikust kriteeriumidest selle määratlemiseks, lähtudes sellest, mida sellest arvab avalikkus. tegemist on selge, et need aspektid on otseselt seotud eeldatava direktiivi aspektidega me püüdleme loomulikult kõige kõrgema turvalisusastme poole, samas on see väga oluline, et protsess, mille käigus see tagatakse, oleks võimalikult läbipaistev kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks. ainuüksi eelöeldust te võiksite järeldada, et äh, tehnilised turvalisuse tagamise aspektid ja sotsiaalsed turvalisuse aspektid on veidi erinevad. ma läheksin siin punkthaaval edasi, kusjuures räägiksin suhteliselt üldisel üldistest teadmistest lähtudes, sellepärast et me peame otsima siin spetsiifilisi lahendusi ja erinevate liikmesriikide otsustuskultuur, muuhulgas ka Äh, seadusandlik loomeprotsess ja äh, poliitilise diskussiooni tase väga erinevad. seetõttu tahaksin tutvustada võimalikke lahendusi. kõigepealt tahaksin üldjoontes meenutada, miks tänapäeval räägitakse lõppladustamisest geo-, geoloogilistes ladestustes. kõigepealt on oluline, et me suudame saavutada biosfääri ja ladustatavate jäätmete vaheliselt võimaliku suure vahemaa bioloogiliste barjääride ärakasutamine jäätmete ladustamiseks ja nende jäätmete kahjulik leviku toime, leviku tõkendamine vee- ja gaasivahendusel äh, äh, tähendab seda, et me peame looma passiivse süsteemi, mida ei ole päev päeva kõrval vaja kontrollida. Äh, turvalisuse passiivne seisund on võrreldav lühikese ajavahemiku vältel kuid meile pakutakse seeläbi võimalus tagada stabiilsus, mida võib äh, pidada turvaliseks, juhul kui me ladustame äh, tuumkütuse jäätmed geoloogilistesse ladestusse. varem väideti, et geoloogilistes ladestustes säilitamine on oluliselt vähem kulukas, võib-olla tänapäeval ei ole see argument enam sedavõrd määrav. algusest peale oli loomulikult selge, et mitte ainult, äh, et äh, geoloogilistesse kihtidesse ladustades ei kaasne mitte ainult positiivsed, vaid ka negatiivsed kõrvalmõjud ja neid oli tingimata vaja arvestada, eriti siis, kui me räägime kõrgaktiivsest tuumkütuse eh, jäätmetest või eh, kütusevarrastest. see tähendab, et me peame nende ohtlikku saastet vähendama väga keeruliseks teeb asja loomulikult see, et pika aja vältel, väga pika aja vältel, kui me sellele mõtleme, ei ole võimalik jälgida neid protsesse ja me ju ei tea, Eh, ja me ei tea, mil määral on jätkusuutlik eh, varraste selline ladustamine või tuumkütuse eh, selline mm, konteinerites säilitamine biosfääri seisukohalt. seetõttu me ei saa rangelt teaduslikus või matemaatilises mõttes väita, et see selline ladustamine on täiesti ohutu, lihtsalt sellepärast, et kõiki neid protsesse, mis toimuvad väga pika aja vältel, ei ole võimalik äh, teaduslikult põhjendatult äh, tõestada. see tähendab seda, et kui me langetame mingi vale otsuse, siis ei saa seda lihtsalt, nagu öeldakse, mööda minnes kõrvaldada. inimesed, kes tegelevad äh, tuumkütuse jäätmete ladustamisega on tõepoolest teinud kõik endast selles, kõik endast oleneva, et tõsta ladustamise ohutuse astet. Nad otsivad tõepoolest teadlikult seda võimalust, kuidas niisugusi jäätmeid ohutult ladustada Äh, turvalisust hindab äh, kriitiline avalikkus aga erinevalt ja juba ammu on tõstatatud äh, tuumjäätmete ohutuse küsimus. loomulikult on seda, inimesed seda tundlikumalt, mida lähedamal asub vaheladustus või lõppladustus nende elukohale ja loomulikult, äh, kui ei ole täiesti selge, milline on äh, tuumjäätmete kättesaadavus lahendatud vaheladustamise korral, tekib teatud äh, konflikt lõppladustuse pikaajalisuse ja soovi vahel neid jäätmeid sellest süsteemist vahetevahel vajaduse korral uuesti kätte saada kui me räägime nendest kogemustest, mis on saadud ladustamiskohtade otsimisel, siis olgu öeldud, et selles osas on peetud elanikkonnaga paljusid diskussioone. viiekümnendatel, kuuekümnendatel aastatel pandi kõigepealt paika põhimõtteline lõppladestuse strateegia. Hili-, seitsmekümnendate aastate lõpul ja kaheksakümnendatel aastatel algas niisuguste ladustuspaikade otsimisprogramm erinevates riikides. sellega kaasnes vahetult see, et nendes välja valitud kohtades puhkes elanikkonna vastuseis. see tõi kaasa nende programmide peatamise või seiskamise. seetõttu olid vastavad asutused sunnitud tegelema nende hirmudega, mis olid elanikkonnal või tegelema nendega, kes tegutsesid aktiivselt ühe või teise asukoha ladustuspaigana valimise vastu. loomulikult tuli küsimused läbi arutada ka sidusrühmadega ja kaasata sellesse kõiki adekvaatseid, põhjendatud ja teaduslikult tõendatud argumente. viimastel aastatel on niisugused arutelud jätkunud. sellest peale on käesoleva arutelu keskmes eetilised ja sotsiaalsed küsimused täna võime öelda, et kaheksakümnendatel aastatel vallandunud diskussioonid on öö, äh, läinud üle öö, äh, seisundisse, kus need on üldjuhul läbipaistvad ja üldjuhul võimaldavad äh, elanikkonna osavõttu, seisukohavõttu nendes küsimustes alates kahe tuhandendast aastast on rahvusvahelised institutsioonid tegelenud selle küsimusega, nagu eelkõnelejad juba rääkisid. me oleme keskendunud Euroopa Komisjoni mitmele projektile, mis on läbi viidud kahe tuhandendast kuni kahe tuhande üheksanda aastani kolmes etapis, selleks et välja selgitada vajadusi ja seisukohti, mis on sidusrühmadel ja kohalikul elanikkonnal. Nende diskussioonide vältel on põhiprobleemiks see, et juba üsna varajases faasis, siis kui arutatakse eh, strateegiliste küsimuste üle, siis kohalik elanikkond, kohalikud sidusrühmad leiavad, et see ei lähe nagu neile eriti korda Nad siin-seal äh, sporaadiliselt osalevad niisugustes diskussioonides, kuid äh, need sidusrühmad ja kohalik elanikkond sekkub äh, äärmiselt aktiivselt siis, kui otsuse langetamine on selgelt päevakorda võetud ja nad ei soovi mitte mingil tingimusel, et niisugused rajatised nende elukoha lähedale püstitatakse. ajaloolisest arengust lähtudes on saavutatud tegelikult praegu arutelu teatud tasand. ja see tähendab seda, et et see leiab kajastust ka ühiskondliku ar-, küsi-, ühiskondliku arvamuse küsitluste tulemustes. kahe tuhande üheksanda aasta küsitlus näitab, et probleemi ähm, lõpp probleemi lahendamist, lõppladustamise küsimuse lahendamist peetakse väga tähtsaks seda rõhutavad seitsekümmend viis, kuus protsenti küsitletutest, kuid teisalt, kui küsida, kuidas te suhtute öö, lõppladestuse asukoha rajamisega öö, sinu öö, elukoha läheduses, siis ütleb kaheksakümmend protsenti ei, ei aitäh, minu elukoha juurde seda nüüd küll ei tuleks rajada. ja nüüd me näeme siin seda tohutut vastuolu selle tunnetatavuse vahel, et probleem on vaja lahendada ühelt poolt ja massiivse vastuseisu vahel teiselt poolt. ka täna, kahe tuhande kümnendal aastal tuleb öelda, et avalikkusega selle teema üle konsulteerides ilmnevad elanikkonnal teatud eelistused. tahetakse tulevasi põlvkondi kaitsta kiirguse kahjuliku toime eest, seda väidavad üle kaheksakümne protsendi, üle kuuekümne protsendi eeldab läbipaistvat küsimuse arutelu ja väga paljud leiavad, et neid tuleks kaasata otsustusprotsessi kuid ainult kolmkümmend kuus, kolmkümmend seitse protsenti on seisukohal, et nad sooviksid saada bioloogilist lõppladestust. aga bioloogiline lõppladestus on elanik, on elanikkonna avalikkuse tervikuna vastuseisu objekt Äh, valitsusvälised organisatsioonid tegutsevad bioloogilise lõplatestuse vastu. ma et äh, tutvustan teile selle programmi äh, nõnda öelda soovunelmate nimekirja. soovitakse nii turvalisi kui sotsiaalsete küsimuste lahendamist. soovitakse, et varaselt ja ulatuslikult oleks võimalik projekti arutelus osaleda. Need on kõik niisugused unelmate soovid, mis on väga paljud, mis on, mille on paljud sidusrühmad välja öelnud ja nad leiavad, et neile peab jääma kogu protsessi puhul vetoõigus. mis tagajärjed sellel kõigel on selleks, et äh, ladustuspaika valida? tuleb öelda, et et lõppladestus arutelusse tuleb kaasata ka asjaolu, et lõppladestuse koha valiku kõige olulisem põhjendus saab olla sellise kasutatava strateegia turvalisus. see on oluline ja see saab olema otsustava tähtsusega. selge on muidugi see, et sidusrühmad, kohalik elanikkond tuleb sellesse protsessi kaasata in-, on tarvis, et piirkond, kuhu lõppladestushoidla ehitatakse, et elanikkond oleks sellest tõepoolest valmis ja ta tunnustaks seda otsus, otsust ja, ja et teda mitte lihtsalt rahaliselt ei kompenseeritaks selle otsuse eest. lõpetuseks tahaksin öelda, et et äh, lähtudes sellest, et huvid on äärmiselt vastuolulised, äh, kuid vaatamata sellele püütakse leida kõige ohutum lahendus, mis kaasa, kaasaks nii tehnilisi kui ka äh, sotsiaalseid lahendusi see on metoodiliselt võttes tegelikult väga keeruline, see ühisnimetaja leidmine selleks, et tuleviku suunas edasi liikuda. sest tuleb arvestada, et kõikide nende siin loetletud aspektide üleselt on olemas öö, oluline mm, öö, väärtus ja see saab olla turvalisus. turvalisus tuleb igal juhul tagada me peame turvalisuse tagama, aga me peame lahendama ka lõppladestuse küsimuse. ja selleks, et seda teha, selleks, et see ühisnimetaja leida, peame me rõhutama, et turvalisus peab olema esmase tähtsusega. ainult siis, kui me seda rõhutame ja seda ka teostame, ainult sel juhul me suudame veenda inimesi äh, Äh, selle mm, lõppladestushoidla rajamisega nõustuma. Nad ei ole võib-olla sellest vaimustatud, aga nad, me peame nad saama nii kaugele, et nad oleksid nõus. seetõttu on oluline lõppladestushoidla valimisel saavutada nii ühiskondlik äh, valmisolek kui ka äh, kõrge turvalisuse aste ja me peame selle poole liikuma, sellest peab kujunema meie ühisnimetaja. me saame tegutsema asuda siis, kui me oleme suutnud selle nimetajani jõuda, on võimalik strateegia elluviimisel see kaasata täiendavaid argumente. Nende mõtetega ma lõpetaksin ma loodan, et ma ei jätnud, ei tekitanud teis nõutust. on projekte, mille kallal on töötatud viimased kolm aastat ja mida on püütud tea-, avalikkuse teadvustamisel kasutada viimase kolme aasta vältel erinevates liikmesriikides selleks, et käivitada otsustusprotsesse, selleks, et käivitada protseduure selleks, et ühel päeval jõuda lõppladestushoidla asukoha valimisel praktilise, praktikas rakendatava lahenduseni. suur aitäh! sellega oleme jõudnud esimese infoblokiga lõpuni. nüüd on teil võimalus kõnelejatele küsimusi esitada, saada täiendavat teavet. palun ma oleksin ka sissejuhatavalt tänulik, kui te suudaksite küsida konkreetselt, siis te saate konkreetseid vastuseid. palun. ma tänan, härra esimees, aga mina tahaksin tänada äh, ettekandjaid. meil oli võimalus kuulata väga huvitavat ja väga kasulikku informatsiooni ja see seondub ka otseselt meie siinse tööga aga tahaksin esitada järgmise küsimuse. isegi kõige optimistlikuma lähenemisviisi puhul, arvestades seda, mida ütles härra Tomauske, et meil õnnestub igasugusest eh, kiirgusest lõplikult lahti saada tuhandete aastate jooksul, aga Äh, tahaksin rääkida äh, sellest geoloogilise hoidla meetodist, millest härra Appel rääkis. Äh, siin on ühelt poolt teaduse aspekt, teiselt poolt ühiskonna aspekt, mis tuleb lahendada ühiskonna mure hoiustamise üle. aga kui me areneme edasi sama tempoga ja aastaks kaks tuhat kakskümmend viis on juba kaheksa miljardit maailma elanikkond äh, ja eriti Kagu-Aasia, Vaikse ookeani piirkond äh, arenevad tohutult kiiresti ja kui me ikka rohkem ja rohkem kasutame elektrienergiat, energiatarve ju inimkonnal üha kasvab ja kui me arvestame seda, et tegelikult alternatiivsed energiaallikad on alles lapsekingades, siis näib siiski, et tuumaenergia on lahendus sellises olukorras. tuumaenergia on samas midagi, millesse suhtutakse suure umbusuga ja reservatsioonidega. eriti eh, Bill Gates ründab alternatiivseid energiaallikaid praegu, sest nemad annavad meile ainult kümme, kaksteist protsenti energiavajadusest. väga väikese osa. ja Bill Gates on teinud ka ettepanekuid rahastada äh, alternatiivsete energiaallikate väljaarendamist. nüüd mina tahaksin küsida, mida teie arvate nendest alternatiivsetest energiaallikatest? ja mida te arvate ka tuumaenergia tuleviku väljavaadetest ning meie arengutempot arvestades, millised väljakutsed on meie ees nüüd tulevikus Euroopas, Põhja-Ameerikas? eriti kui me mõtleme selle peale, millised võimalused meil praegu on ning mis siin kõik kaalul on ja mida arvestada tuleb. Eine Frage an ähm, Herrn Tomauske oder zwei Fragen an Herrn Tomauske. Äh, Äh, und zwar die Frage äh, härra Tomauskele kaks küsimust. kõigepealt, millises arengustaadiumis on need transmutatsioonireaktorid Belgias, ma ausalt öeldes ei tea, et mürra oleks kuigi kaugele jõudnud. teiseks, kui kalliks see läheb, kes finantseerib neid reaktoriprojekte ja kui see on nii perspektiivikas, siis millistes riikides on transmutatsioon juba edasised tuumaenergia tootmise perspektiiv. ja nüüd ma tahtsin küsida ka härra Appeli käest kui me räägime härra Oettingeri koostatud direktiivist ja mida ma kuulsin ka nendes ettekannetes, et on mitmeid riike, kus valitseb konsensus selle suhtes, et geoloogilistesse ladestustesse eh, lõpp, ladestushoidla eh, loomine on väga perspektiivikas, siis ma tahaksin teada, Eh, kui turvaline see on. kas härra Riote, kas see eh, mm, lähenemine hõlmab nõnda-öelda ka juba sotsiaalset litsentsi või on tegemist seni konsensusega eh, väljaspool ühiskondlikku arvamust. siis oleksin ma veel meelde teada tahtnud, millistes riikides on kõrgaktiivsete jäätmete lõppladustamise tehnoloogia jõudnud lõppfaasi ja mil määral ja millises ulatuses seda kavatsetakse realiseerida. ja siis veel see suur teema, mille käsitles ka härra Appel ja mis on Saksamaal väga oluline seoses vaheladustushoidlaga Asses, nimelt kättesaadavuse küsimus. suur aitäh! nüüd ma esitaksin veel ühe küsimuse, see sobiks ka proua Harmsi küsimuse juurde, see on küsimus härra Tomauskele professor Tamauske, milline on selle projekti ajakava, millal on võimalik mida saavutada? aga järgmisena saab küsida kolleeg Hertsog. Uh, for... ma tänan, ma tänan, et korraldasite selle kuulamise, ma arvan, et see on äärmiselt õigeaegne. paar küsimust. kõigepealt härra Tomauskele küsimus. kõik need projektid, millest te rääkisite, nende kohta tahaks kuulata, milline on nende ajakava, millal me saame juba tulemused nendele projektidele. ja Euroopa Parlament on ikka jälle öelnud, et kasutatud kütusega on tuleb tegeleda, tuleb kõrvaldada, likvideerida, lõpp, ladustada see kütus, ei saa, et ikka uusi ja uusi projekte tuleb juurde, aga rakendus on see, mis probleeme tekitab. ja üks üldküsimus kõigile kõnelejatele, kui me räägime väga aktiivsete jäätmete käitlemisest, siis üks kõige suuremaid küsimusi, mis tuleb ära lahendada, on see, kas iga liikmesriik peab sellega ise tegelema või äkki õnnestub meil see lahendada öö, äh, nii, et me lahendame selle koos. mis te arvate, äh, kui palju hoidlaid lõppladustuskohti meil Euroopas üldse vaja oleks? Äh, energeetika jah, on liikmesriikide pädevuses, aga kui neid hoidlad on vähem kui tuumaenergiat kasutavaid liikmesriike, siis meil tuleb ära lahendada, kus nad äh, rajada, aga see on küsimus, millel tuleb lahendus leida äh, regionaalsel tasandil, liikmesriigi tasandil ning äh, kindlasti üldsuse äh, Äh, suhtumist tuleb uurida. Need on ju väga aktuaalsed teemad, mis vajavad lahendamist. kolleeg Brezina. kolleeg Brezina, palun. mul on väga lihtne küsimus. proua Rebecca Harms küsis selle juba osaliselt ära. nimelt tuginedes teie uuringutele, kas on võimalik ka hinnata, mis läheb maksma näiteks ühe tonni e, tuumajäätmete töötlemine, kui kasutatakse transmutatsiooni, nii et saadakse lahti kõige ähm, aktiivsematest nukleiididest kas on võimalik äh, selliseid majanduslikke hinnanguid äh, juba teha, tuginedes teie uurimisele ja milline finantskoormus mm, sellel kõigel on. Äh, kas olete ka arvanud mm, elektri hinna tõusuga seonduvalt, kuidas see kõik kokku käib? aitäh. proua Jordan Chisel. ma tänan selle väga huvitava te ettekannete eest. ma arvan, et Euroopas ja maailmas laiemalt on, oleme silmitsi paradoksaalse olukorraga. meil on tohutud väljakutsed, kliimamuutused, sotsiaalsüsteemid ja sama on ka tuumaenergiaga ja tuuma, mm, tuumkütuste likvideerimisega. inimesed peavad täpselt teadma, mida teha ja inimesed nõuavad, et valitsused ja poliitikud eh, midagi ette võtaksid, aga samas mitte midagi ei toimu. mõelgem selle peale, mis toimub eh, elektrienergia valdkonnas. me ostame suuri autosid, majapidamisriistu, eh, meie üle kütame oma hooneid. siin tuleb midagi ette võtta nii, et teadusmaailm, tööstussektor, poliitikud peavad hakkama hoopis tõsisemalt tegelema nende küsimustega. me peame mõtlema selle peale, et mitte öelda asju nii, nagu me arvame, meid tahetakse kuulda, vaid rääkima tõtt. on tõesti päramine aeg langetada otsused selle kohta, mis toimub meie ümber. kuidas ka rohkem kaasata otsustesse kõiki, me peame mõtlema, milliseid standardeid ja norme me tahame eh, elektrienergia genereerimisel näha. millised on meie ressursid ning loomulikult see jäätmete küsimus, see on üks teema. teine teema nagu eelkõnelejad, ka mina tahaksin rohkem kuulda transmutatsiooni kohta. millal need menetlused ka turule jõuavad ning millised tõkked on siin, kas teadmistest jääb vajaka, kas raha napib, millised tõkked on teie teel? ja härra Tomaski, te ütlesite, teile kulub veel kakskümmend aastat. ma usun, et meil tuleb hea seista selle eest, et kõik toimuks kiiremini, sest meil on vaja lahti saada väga aktiivsetest äh, tuumajäätmetest palju varem. ja kes on need investorid, kes hakkavad raha eraldama edasisteks uuringutest? erasektor seda ei tee, aga samas on need väga aktiivsed tuumajäätmed vaja kuhugi toimetada nii et arvatavasti jälle koormus riigieelarvetele, aga ma tahaksin teilt ikkagi vastust. ja Rebecca Harms ka pani mind mõtlema selle üle, et transmutatsioon äh, võimaldab meil tegeleda tuumajäätmetega samal viisi, nagu me muude jäätmetega tegeleme. tegemist on nagu mm, korduvkasutusega, ringlussevõtuga, aga kuidas nende riikidega, kellel ei ole geoloogilisi tingimusi selleks, et sellist geoloogilist hoiustamist korraldada? ma tean, et on mitmesuguseid algatusi, sellised on ka Kesk-Euroopas äh, ja need käivitati viisteist aastat tagasi. kõik oli väga kena, kui arutati seda, kuidas lõppladustamist korraldada, aga kui esitati küsimus, et kus see hoidla peaks hakkama paiknema, siis kõik jäi toppama. ja lõpetuseks kommentaar, härra Appel, te ütlesite, et kõigepealt ohutus ikka safety first, ma olen sellega täiesti päri see ei puuduta mitte ainult eh, jäätmekäitlust, vaid ka tuumajaamade käitamist. kas te ei leia, et me peaksime ka mõtlema sotsiaalse aktsepteeritavuse peale, kuidas ühiskond suhtub sellesse, eh, kui hakatakse kavandama eh, tuumaenergiat ja tuumajäätmete hoidlate paigutamist kuivõrd ühiskond seda aktsepteerib? ma kardan, et, et eksperdid ei ole siin veel viimast sõna öelnud. tegelikult tahaks nüüd paluda, et alustaksime vastamisest, alustaksime doktor Appelist, siis härra Riote ja transmutatsiooni teema võtaksime kõige lõpuks, muidu läheb asi päris kirjuks. tahaksin kõigepealt äh, peatuda proua Harmsi küsimustel sellel, millistes riikides valitseb konsensus lõppladestuse suhtes. loomulikult sõltub see sellest, kelle käest seda küsida. põhimõtteliselt võib muidugi öelda, et äh, lõppladestus või lõppladestus modifitseeritud kujul leiab toetust, ma ei saa, ei julge nagu konsensuse kohta nagu küll midagi eriti öelda. inimesed on kas poolt või vastu, aga see ei tähenda konsensust, kuid ma leian, et toetus on olemas eeskätt seal, kui, kus kogu küsimuse tehnoloogiline lahendus leiab elanikkonna seas toetust. see tähendabki, et Äh, üksmeele ja strateegia vaheline tihe seos on võimalik siis, kui leitakse, et äh, rakendatav tehnoloogiline lahendus on vastuvõetav. no me ei räägi selles, et kui inimesed võtavad sõna siis, kui nad ühtäkki avastavad, et see küsimus neid puudutab. mina ausalt öeldes küll ei julgeks öelda, kus on see konsensus kõige suurem kuid võib-olla on see seal, kus riikides, kus, kes on jõudnud kõige kaugemale nende küsimuste lahendamisele. ja tegelikult oleks ka kõige, ma ei tahaks öelda, millises menetluse järgus nad on, nad on jõudnud suhteliselt kaugele ja, aga on ka neid, kus on veel väga ägedaid diskussioone, millele äh, Äh, härra Toomauske juba viitas, kas me üldse kavatseme tuumaenergia kasutamise juurde jääda või ei, nagu selline diskussioon on praegu Saksamaal. kuidas ja mil määral on läbi äh, võetud selle protsessi üksikud sammud, äh, mil määral on kaasatud elanikkonda nende küsimuste arutamisse, kui kaugel on jõutud strateegilistes lahendustes Need on kõik momendid, mis siinjuures mängivad olulist rolli. mulle tundub, et kui jätta nüüd ameeriklased kõrvale, eh, siis Šveitsi lahendus eh, kõrg eh, aktiivsete jäätmete ladustamiseks ja varraste ladustamiseks on jõudnud kõige kaugemale ja on kõige otstarbekam Šveitsis peab nõusoleku andma vastav kanton, vastav poliitiline juhtkond, toonane minister Šveitsis korraldas ülerahvusliku arutelu, see korraldati riigikorraldusel, see oli kaheksakümnendatel aastatel ja konsensuseni ei jõutud kuid siis kujunes välja ekspertrühm, kelle ülesandeks oli, kelle selgesõnaliseks ülesandeks oli kõik Šveitsis püstitatud eesmärgid sõnaselgelt turvalisusfaktoriga, nagu öeldakse, üle kaaluda arvestades elanikkonna vajadusi ja viia need kaks momenti omavahel ühele nimetajale. nii eh, töötati välja lahendus, sellele anti seaduse jõud, see tähendab, see seadustati ja siis käivitus protsess, eh, mille puhul me võime öelda, et kolmeastmelisest protsessist esimene etapp on läbitud. see tähendab, et äh, kaasatud on kõik elanikud, kaasatud on ka äh, piiriäärsete alade elanikud ja selline lahendus, mis on leitud Šveitsis, annab mulle sisemise kindluse, et see võiks olla see tee, mida mööda me peaksime minema. analoogsed protsessid on käivitatud äh, Skandinaavias, Rootsis ja Soomes ja minu meelest ka nemad jõuavad positiivsete tulemusteni, arvestades seda, et äh, Rootsis kehtib vetoõigus, see on eripära, Šveitsis kehtis see vetoõigus, kunagi Rootsis kehtib see tänini. see tähendab, et äh, avalikkuse osalemise äh, protsess peab olema väga pikaajaline, see oli seda, kuid kõiki vasturääkivusi ei ületatud. samas kujunes sellest välja niisugune poliitiline traditsioon, komme, harjumus. ja nüüd äh, mulle esitati küsimus Äh, kõrgaktiivsete jäätmete kättesaadavuse kohta, aga ma ei mäleta, mida mu käest küsiti ähm,. Die ähm,, die, die Fragestellung war die küsisin seda, ütleb proua Härms. kas on kaasajal olemas reaalseid menetlusi ja projekte, kuidas tagada kättesaadavus juhul, kui selline vajadus tekib, silmas pidades, et näiteks Saksamaa föderaalminister andis korralduse eh, vaheladestusjaamas Assest välja tuua sada kakskümmend tuhat tonni tuumkütust selle taaskasutamiseks jah, ma tean seda, ma loodan, et äh, Saksamaal kehtivad uued turvanõuded saavad rakendatud ka selles olukorras. sest et põhimõtteliselt peaks vaheladustusjaama konteinerid olema ka kasutatavad ja e, tuumkütus taaskasutusse võtta võeta viiesaja tuhande aasta jooksul, kuid olukorrad on tegelikult nendes kahes riigis erinev Šveitsis on määratletud kättesaadavus äh, mitte kui regulaarne tegevus, vaid mingite ajavahemike järel. lõppladestuse ja vaheladestuse vahel valimine on tegelikult tehnilise ja tul-, julgeoleku ja turvarisk, sest et üks asi on see, kui see kõik sinna on lõplikult ladustatud, teine asi on, kui käiakse sellel kasutatud tuumkütusel nõnda öelda vajaduse korral järel, see tekitab täiendavaid turvariske. Šveitsis otsustati ei kättesaadavusega on nüüd asi sealmaal, et sealt me enam midagi välja ei võta ja kui, mida vähem me seal, nagu öeldakse, torkimas käime, äh, seda suurem on äh, lõppladestushoidla turvalisuse aste. meie jaoks on vaja seda süsteemi, seda näppimas käimata jälgida selleks, et me suudaksime selle ähm, lõppladestushoidla seisundit hinnata. ja Skandinaavias lähtutakse sellest, et kõigepealt toimub nõnda öelda näidisladustamine püüd-, sel meetodil püütakse näidata ja sellele viitas härra Riotta juba eelnevalt, et neid Äh, jäätmeid saab tõepoolest sealt uuesti kätte. tegelikult äh, kehtib endiselt kättesaadavuse põhimõte, kuid äh, nii tehniliselt, ühiskondlikult ja sotsiaalselt aktsepteeritavalt leitakse niisuguse näidisladustamise puhul kindlasti lahendus, mis on kõikidele vastuvõetav proua Hertsog küsis, kas kõik väikeriigid peavad hakkama ise oma asja ajama või leitakse mingi üleeuroopaline lahendus kas kõik riigid peavad omaette tegelema turvaküsimuste ja turvalisuse tagamisega ja kuidas ühiskondlikul tasandil teadvustada äh, lõppladestushoidla rajamist. andke andeks, see on vaja lahendada tegelikult üle-euroopalisel tasandil ja selle taga peab seisma Euroopa kodanike enamus. see on erakordselt keeruline olukord. on erakordselt keeruline kellelegi selgeks teha, et äh, väikeriik, kes on tootnud tuum kütusejäätmeid ja kuivõrd neil puuduvad geoloogiliselt sobivad võimalused selle ladustamiseks, siis öö, äh, äh, tekib olukord, et ta ei saa neid enda juures ladustada. ja nüüd selgub, et siis ta saadab oma jäätmed mõnele teisele, teise riiki, kus on olemas geoloogilised eeldused selleks. seda on väga raske selgitada ja see võtab väga pikka aega siis me rääkisime siin, oli küsimus ka sotsiaalse aktsepteerituse ja tehnilise aspektide ühitamisest, ma tegelikult püüdsin vältida aktsept, sõna aktsepteeritus. ausalt öeldes pole mul mingit universaalset lahendust tagataskust võtta. ma tean, et riikides valitseb selles suhtes Eh, väga erinev olukord, kuid minu arvates eh, peab kehtima eeskätt eh, safety first, turvalisus eeskätt põhimõte, sest andke andeks, kui me sellest ei lähtu, siis me ei suuda ealeski saavutada neutraalset poolehoidu lõppladestusele ühes või teises paigas. härra Riote, palun. suur aitäh. tahab öelda, et härra Appel juba enamasti käsitles kõiki neid momente, mille osas küsimusi esitati. kui me esitame oma agentuuris selle küsimuse, kuidas saavutatakse ja kus on saavutatud konsensus, siis ma leian, et see on saavutatud Rootsis, teatud määral Saksamaal aga ka Šveitsis ja see on väga põhjalik äh, projekt olnud ka Kanadas sellise konsensuse saavutamiseks. käivitati uus ulatuslik äh, elanikkonna teavitus äh, ja küsitlusprogramm selleks, et uurida, täpsustada, mõista elanikkonna eeldusi ja soove. kui me räägime edasi, tuumreaktorite äh, edasiarendamise äh, progressis, siis eeskätt on see loomulikult, äh, leiab see aset näiteks Rootsis või Prantsusmaal. aga ka siinkohal tuleb öelda, et äh, et äh, need lõpladestushoidlad käivitatakse lähitulevikus Rootsis ja Soomes. Prantsusmaal on vastu võetud vastav seadus. kui me räägime kättesaadavusest, siis äh, tuleb öelda, et see on väga erinev, paljudes riikides on see lausa seadusega sätestatud, kas peab või ei pea olema kättesaadav see tuumkütuse, need tuumkütusejäätmed. Äh, Prantsusmaal soovitakse tagada kättesaadavust ja see on, see on ka seal sätestatud seadusega, kuid kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks on Prantsusmaal kavandatud ka vastav ühiskondlik laiaulatuslik debatt kui me räägime piirkondlikest lõppladestushoidlatest, siis see loomulikult, mida, mida suure, mida, mida enam on neid piirkondi, mida see hõlmab, seda enam kasvab tekkivate probleemide hulk, need, need lihtsalt kasvavad kordi no see on võib-olla teostatav, kui edukate projektide puhul öö, on tagasiside positiivne. nüüd, kui räägime nendest riikidest, kus väga palju tuumaenergiat ei kasutata, siis tahaksin öelda, et kui ma vaatan Soome suunas, seal praegu töötab neli reaktorit siis soomlastel on muidugi mõtet oma lõppladestushoidla ehitada. kuid minu arvates ei räägi see sugugi vastu sellele, et ka väiksemad riigid võiksid oma lõppladestushoidla rajada. Äh, muuhulgas olgu öeldud, et Šveits on tänini valmis piirkondliku lõppladestushoidlate äh, küsimust arutama kui me räägime turvalisusest ja sotsiaalsest aktsepteeritusest, siis nagu härra Appel ka juba ütles, safety first, turvalisus eeskätt ja ma nõustun temaga, aga tegelikult tekib küsimus, äh, kui turvaline on turvaline, mil määral see on ja sellele küsimusele on täpselt raske vastata. kui keegi küsib, kui turvaline see on saja tuhande aasta pärast, ma ei tea kedagi, kes saaks äh, või kes oskaks sellele küsimusele vastata. ja loomulikult see eh, raskendab sotsiaalsete küsimustele vastamist ja nüüd, mis puudutab alternatiivseid energialiike, siis tahan öelda, et ma leian, et, et meil on vaja kogu kasutavate, erinevate kasutatavate hernialiikide kogumit vaadata kui tervikut, et vastata nendele küsimustele, kuidas me suudame ennast energiaga varustada. ma arvan, et seejuures tuleb alati hoida nõnda öelda üksmeeles see tuumaenergia kui oluline energiaallikas. aitäh! professor Toma Usko, palun. palun rääkige põhjalikumalt transmutatsioonist. suur aitäh! kui me räägime transmutatsioonist, kui kaugele me oleme sellega jõudnud, kui kaua see kestab ja mis see maksab? ja kes selle kinni maksab? kõigepealt me räägime tuumkütuse taaskasutamisest ühelt poolt ja teisalt transmutatsioonist kui niisugusest. kõigepealt ma räägin taaskasutamisest. see on väga oluline, et me suudaksime turvalisuse eest lähtudes lahutada plutooniumi väikeakteniididest ameriitsiumist, neptuuriumist, kuuriumist ja nii edasi. ja me saame laboris katsetada neid võimalusi, selles osas on prantslased jõudnud kõige kaugemale nad suudavad äh, selleni jõuda äh, ühe kilogrammi uraani ulatuses ilmselt aastal kaks tuhat kaksteist. et siis suurendada neid koguseid aastatel kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kakskümmend. kui me räägime transmutatsioonist, siis tekib kõigepealt küsimus füüsikalisest protsessist kui niisugusest füüsikalise protsessi tõhustamise osas tuleb teha veel mitmeid uurimusi selleks, et suuta transmutatsiooniprotsessi eh, sujuvalt läbi viia, kuidas eh, kiirendis kasutada kiireid neutroneid ja nii edasi loomulikult kerkib küsimus, kuidas me jõuame tehnoloogiliselt selleni, et väikeaktiniidide eh, aktiivsust vähenen, väheneks. kuidas me jõuame selleni, et meie kasutatavad kütuseelemendid e, e, ei, la, ei e, jääks nõnda öelda väikeaktiniidide rünnaku alla, kes siis omalt poolt toimivad kui plutooniumi õgijad. ja me peame ka jälgima seda, eh, kuidas me suudame tagada sobiva soojusrežiimi. Belgia valitsus on avaldanud soovi neljakümne protsendi ulatuses finantseerida transmutatsiooni printsiimil toimuvat reaktorit. ja no see nende valmisolek on väga huvipakkuv, me peame nendega läbi rääkima, et vaatama, kuidas me selle projektiga edasi läheme. asi on selles, et esialgu on olemas ju alles veel näidisrajatis, see ei ole mingi tootmisreaktor. ma arvan, et, et toimiva öö, äh, rajatiseni me jõuame kümne aasta pärast selleks, et mm, siis veel kord kümne aasta poolt vältel näha, kuidas tuumkütuse korduvkasutuse käigus toimub kogu protsess. see kõik võtab aega ja väga optimistlikult öeldes, väga optimistlikult vaadates saame me põhimõtteliselt otsustada, kas rahvusliku või siseriikliku lõppladestushoidla rajamine osutub vajalikuks, mil määral et, öö, ei ole vastatav enne aastat kaks tuhat kolmkümmend. kui me räägime finantseerimisest, siis me peame välja selgitama nende äh, tehtavate kulutuste ja sellel meetodil toodetava elektrienergia ja selle äh, kasumlikkusest lähtudes, mis see asi kõik maksma läheb. sest me räägime ju nii sooja kui energia tootmisest ja ma arvan, et seda ei saa me kulude puhul arvestamata jätta. seega leian ma, et me transmutatsiooni suunas tegelikult peaksime ka liikuma, sest see kõik võtab väga kaua aega, ent samas ei saa jätta rõhutamata et seni pole transmutatsioonireaktorile olnud toetus nii, nõnda öelda, äh, ma ütleks grandioosne, et me oleksime saanud täie jõuga töötada. see tähendab aga ka seda, et me peame äh, vaatama ka, millised on alternatiivid, millised on äh, alternatiivsed lahendused ja kontseptsioonid, sest kindlasti on vajalik. see tähendab seda, et näiteks tuleks tõsiselt kaaluda äh, kiirpriideri kasutamist selleks, et äh, Eh, kiirendis eh, eh, neutronite toimel tekivate kildtuumade ja neutronite lõhustamise tagajärjel kiireneks protsess, mis, mille käigus vabaneb energia. minu arvates on see üks teemadest, millega tuleks samuti tegeleda lisaks transmutatsioonile me peame võtma äh, me peame vaatama ka lisaks kiirpriideritele termotuumareaktorite kasutusvõimalusi. me peame liikuma tervikuna äh, edasi erinevates suundades, et jõuda teatud arenguetapil optimaalsete lahendusteni tahaksin rääkida ka lõppladestusest, sest olen selle teemaga tegelenud viimased kakskümmend, kolmkümmend aastat. meie riigis on olukord praegu selline, et on püstitatud turvaeesmärk ja kui nüüd vastata proua Harmsi küsimusele, siis kõigepealt on vaja see sätestada, kui on otsustatud kättesaadavuse küsimus. sest kui me räägime äh, kui me räägime viiesajast aastast, siis tuleb tegelikult menetluse käigus näidata, kuidas kavatsetakse viiesaja aasta vältel seda kättesaadavust tagada me peame kõikide nendes arutelus arvestama ka seda, et on riike, kes täna, mitte täna või homme, vaid juba aastaid tegelevad selle küsimusega ja nendel toim-, nendes riikides toimuv arutelu toobib hoopis teistsugusel tasandil eh, kui mõnes riigis, kus ka alles nüüd jõutakse nende teemade juurde ja nagu ma ütlen alati kolleeg Appelile, me ei saa eh, heita kõrvale tehnoloogiaid, mille rakendatavus pole selge, me ei saa heita asja lihtsalt selle pärast kõrvale, et see täna meile ei sobi. sama puudutab ka kättesaadavust eh, ja me ei saa täna otsustada, et meil ei lähe kunagi enam kasutatud tuumkütust vaja. meie jaoks teeb see tegelikult lõppladestushoidlate üle otsustamise eh, oluliselt keerulisemaks, sest me peame otsustama ajaliste distantside üle, eh, mille, milleks meil puuduvad teadmised eh, ja me ei tea, kuhu me jõuame selle aja vältel ka oma teadusega, kui tekib see aeg, mil me saame uuesti taaskasutuse juurde tagasi tulla. nii, nüüd me oleme selle plokiga lõpuni jõudnud. tahan tänada kõikide tarkade märkuste eest, e, olulise teabe ja viidete eest. ma tänan e, selles plokis osalenuid ja ma hea meelega paluksin siia nüüd e, järgmise ploki sõnavõtjaid. ja kui te neile teed, kohad teete, siis mul on selle üle väga hea meel, aitäh! ja, meine Damen und Herren, damit wir zügig weitermachen. mu daamid ja härrad, selleks, et sujuvalt jätkata äh,, alustaksime järgmise plokiga ja ma tervitan äh, meie kolme järgmist külalist. kõigepealt annaksin sõna härra Patrakale Soomest. palun püüdke jääda teile ette antud ajaraamidesse, aitäh, teie palun. ma tänan, härra esimees, mul on kaks komplekti slaide, kõigepealt ma räägin meie kogemusest Soomes just äh, ära kasutatud kütuse käitlemise vallas ja siis on mul ka slaidid, mis puudutavad Euroopa tuumafoorumi tegemisi. nii et ma tahaksin alustada Äh, kõigepealt ülevaade sellest, kuidas heitmekäitlus käib Soomes. meil on praegu kaks firmat, kes sellega tegelevad, Teolis Suuden Voima ja Fortum. Äh, äh, Teolis Suuden Voima praegu ehitab ka uut elektrijaama Olkiluoto kolme tuumajaama, Olkiluoto kolme ja Fortum käitab Loo-Viisa tuumajäätmeid ja need ettevõtted ise tegelevad käitlemisega. üks on Lovisas ja üks Olgi Lootus on nende firmade tuumajäätmete hoidlad. nüüd kasutatud tuumkütus, see on meil praegu talletatud vahehoidlates. üks on Olgi Lootus, teine Lovisas ja lõppladustus on midagi, mille eest peab hea seisma minu firma, Posiva firma. meie oleme vastutavad lõppladustuse eest pärast seda, kui vahe eh, ladustamine on lõppenud. Posiva eh, firma loodi aastal üheksakümmend viis ja te näete siin omand, kuidas jaotub töölisuse võimale kuulub kuuskümmend protsenti ja Fortum Powerile ja Heatile nelikümmend protsenti. ning meie ülesandeks on väljaarendamine, litsentside hankimine ja ka äh, Ähm, kasutatud tuumakütuse hoiustamine. ning kaks tuhat kaksteist on meil kavas esitada juba taotlus ehituslitsentsi saamiseks lõppladustuspaigale ning äh, me kavatseme seda lõppladustamist onkalost maa all, maapõues ja räägin sellest hiljem. seal me kavandame, projekteerime praegu rajatisi ning Äh, praegu toimub uurimistegevus ja hindamine just silmas pidades pikaajalist ohutust. meil on olemas pädevus ja suutlikkus äh, lõppladustamisega äh, algust teha ning Olgi Lokos on sada viiskümmend inimest praegu, kes sellega tegelevad aga kui me võtame ka alltöövõtjad, siis kokku saab olema meil kolmsada töötajat ning iga aasta meil on kulutused kuuskümmend miljonit eurot nendel eesmärkidel. siin on teil pilt Olkiluoto paigast. Es-, ees te näete Posiva öö, hooneid ja see, mis maa all on, seda te näete pisut hiljem ja taustal seal taga te näete Olkiluoto üks, kaks ja kolm äh, tuumajaami. kolm kilomeetrit on vahe nüüd siin nende punktide vahel. ja siin te näete äh, seda, mida me oleme teinud ja tegemas ja milline on ajakava meie tegemistel. Te näete, nelikümmend aastat on see ajaperiood. esimene teostatavusuuring geoloogilise hoiustamise osas viidi läbi seitsmekümnendatel aastatel juba ja samal ajal, kui Olkiluoto ja Loviisa eh, tuumajaamade ehitus eh, algas. nüüd järgmine väga tähtis samm oli otsus, mille langetas Soome valitsus no põhimõtteliselt otsused, mis puudutasid ehm, heitme, raadioaktiivsete heitmete käitluse eesmärke ja ajakava ning kasutatud ehm, tuumakütuse osas juba kaheksakümne kolmandal aastal valitsus otsustas, et paik tuleb välja valida aastal kaks tuhat tuumajäätmete hoiutamiseks ning kaks tuhat kaksteist peab Mm, valmima taotlus tuumahoidla ehituse litsentsi saamiseks. aga loomulikult taotlusmaterjalid tuleb kõik selle aja jooksul kokku koguda, nii et kaheksakümne kolmandal aastal langetas vast-, valitsus otsuse, hakati uurima paika, kuhu rajada hoidla ning samas vahehoidla kasutatud kütusele Olkiluotos ja Loviisas, pilte ma juba näitasin, olid juba olemas ning ehk madala eh, ja keskmise aktiivsusega hoidmete ehm, hoidlad valmisid kaheksakümnendatel aastatel juba. nii et see on põhimõtteliselt eh, see otsus siin aastast kaks tuhat üheksa, mille langetasid valitsus ja parlament ja siis otsustati ka, et tuleb milline paik tuleb valida. nii et te näete, väga pikk aega on võtnud see aed ja siis otsustatigi ära, et Onkalosse tuleb see mm, paik ja sellest me nüüd ka lähtume. meie eesmärk on eh, ehituslitsentsi taotlus esitada aastal kaks tuhat üksteist ja aastal kaks tuhat kakskümmend peab meil hakkama eh, radioaktiivse tuumkütuse lõppladustamine siin te näete ülevaadet sellest, kuidas äh, on valitud ehituspaika. nii et see paiga valimine toimus aastal kaheksakümmend kolm kuni kaheksakümmend viis. juba kaheksakümnendate aasta alguses algasid äh, uuringud, üle saja kandidaatpaiga me tuvastasime ja lõpuks vähenes nende võimalike paikade arv tunduvalt ning äh, kõik paigad hinnati ka läbi, seda, sellega tegeleti äh, kaheksakümmend kuus, üheksakümmend kaks, neli paika analüüsiti põhjalikult läbi ning aastal kaks tuhat siis oli lõppotsus, et Olkiluoto on see õige koht, kus hoidla ehitada. me kasutame Rootsi äh, kontseptsiooni KBS kolme ja sellest pärast te kuulete pisut lähemal, milles see kontseptsioon seisneb, ma ei hakka sellel põhjalikumalt peatuma, tahan öelda, et siin on kaks põhilist alternatiivi, vertikaalne KBS kolm V ja horisontaalne KBS kolm H. Eh, esialgselt töötasid selle välja rootslased kaheksakümnendatel aastatel selle kontseptsiooni, pärast seda on seda edasi arendatud ning Posiva eh, kümme aastat tagasi ühines eh, nendega, me sõlmisime Äh, Rootsi firmaga, kes sellega tegeleb, koostöölepingu SKB-ga sõlmisime koostöölepingu ja nüüd ma räägin paar sõna onkalost. tegem-, kõigepealt on tegemist maapõues kivimis äh, asetseva hoidlaga ning me hindasime väga põhjalikult äh, selle rajatise loomist. praegu uuringud on juba viimase kontrolli etappi jõudnud, erinevad etapid on. nii et õige pea me viime lõpule selle uuringu. nüüd projekteerimise eesmärgiks on, et saab onkalood kasutada laiemalt. nii et onkalust saab hakata kasutama juba siis, kui eh, ehitatakse eh, seda hoidlat, nii et varasemalt, enne kui on ehitus lõpetatud. aga loomulikult see toimub väga rangetel tingimustel, sest me peame ju ehituse läbi viima tuumarajatise ehitamise nõuetele vastavalt, mis tähendab seda, et lõppladust kohustus algab enne, kui kõik tööd on lõpule viidud juba mõnedes osades, aga see kõik peab toimuma vastavalt rangetele nõuetele. ning Soome järelevalveasutus jälgib kõike seda, mis toimub. nüüd, mis on selgunud, mis on väga tähtis? nimelt see Ongalo rajatis annab meile võimaluse ka õppida, eh, kuidas asju teha kui töö toimub juba praktikas konkreetselt, siis me ka näeme, millised probleemid tekivad, millised on need väljakutsed. nii et see on nagu ka testimise paik, see ehitus. ja siin te näete, kuhu me oleme välja jõudnud, november kaks tuhat kümme. Te näete, et tunnel on siin, selline kaldtunnel mis kulgeb äh, siis maapinnalt neljasaja meetri sügavusse ja praegu te näete, nelisada kakskümmend kuus meetrit on tunneli maksimaalne sügavus ning seal on vertikaalsed šahtid, tunnelis neid on kolm, kolm vertikaalset šahti ja need on, ulatuvad kahesaja üheksakümne meetri sügavusele hall ala on see, mis on veel puudu, mis tuleb veel välja ehitada ja kui sellega on lõpule jõudnud, siis me saame need kolm šahti ka lõppsügavuseni pikendada. ja äh, siin te näete, et on võimalik juba praegu algstaadiumides väga suuri põhjalikke uurimisi läbi viia. mul on ka mõned fotod teile näidata. siin te näete sissepääsu onkalo hoidlasse ja siin on lihtsalt öö, äh, tunnelit, tunnelit ei ole veel lõplikult välja kaevatud. me jätkame tema kaevamist. ja kui kõik on lõpule viidud, siis me viimistleme ka seinad ja põranda. ja siin te näete ühte šahti, ühte fotot šahtist ja eh, siin see lõppladustusrajatis hakkab lõpuks välja nägema nii. siin pildi keskosas on meil onkolo, äh, see rajatis, see sinine, siin on onkolo tuumahoidla ja galeriid on, terve rida galeriisid on ümber selle rajatise ja kogu rajatise kogu ulatus sõltub sellest, kui palju on seda ära kasutatud tuumakütust, mida siin ladustada. esimesed plaanid, mis me tegime selle rajatise jaoks, nägid ette, et me siin nelja äh, agregaadi äh, kasutatud kütust hakkame siin ladustama. ja pärast võib-olla veel lisandub juurde, mis tähendab seda, et on võimalik laiendada seda hoidlat, aga loomulikult siin on ka piirid ees ning me ei taha kuni mereni välja äh, arendada seda hoidlat. ja siis te näete ka, et need galeriid ei ole homogeensed, ühetaolised. siin on mõned avatud ilma galeriideta alad, mis tähendab seda, et me oleme siin pidanud arvesse võtma kivimi kvaliteeti ja tingimusi. kui on suured augud selles kivimis, selles kaljus, siis me ei saa sinna galeriisid ehitada, nii et viiskümmend puurauku me tegime selleks, et uurida seda kivimit, mis siin on nii et meil on üsna hea ettekujutus nüüd oles, äh, ettekujutus sellest, milline see aluspõhjakivim siin on, mis on tema kvaliteet. ning me pidime arvestama siin väga erinevaid äh, tingimusi. nüüd meie kulude hinnang. kulud on välja arvutatud ja seda tehakse pidevalt, see on kõige viimane hinnang kulutustele, mis valmis aastal kaks tuhat üheksa Te näete, et kogusumma on kolm eh, miljardit eurot. ja maapinnal on ette näha sada kuuskümmend miljonit eurot investeeringuid. ja maapõues siis tuleb investeerida pea pool miljardit, see nüüd hõlmab kõiki neid galeriisid, seadmeid, materjale, mida kasutatakse maa all ning nüüd äh, tegevuskulud maapinnal ja maa all on samuti välja arvestatud, näiteks kanistrite maksumus ning lõpuks me ka oleme välja mõelnud, mis läheb maksma äh, selle rajatise tege-, komisjoneerimine ja lõplik sulgemine. Te näete, et need tegevuskulud on kaks miljardit äh, eurot, kanistrite soetamine läheb väga kulukaks ja loomulikult ka personalikulud on siia arvesse võetud nii et see rajatis peab näiteks kui töös olema sada aastat, siis kõik need kulud on välja arvutatud, mis see maksma läheb. ja kui me läheme ikkagi tagasi veel eelmise arvutuse juurde, ma tahtsin veel öelda, et meil Soomes on riigi tuumakütuse käitlemise fond loodud ja kulud on kõik neil teada ja nad teavad ka, millised on kulud, mis lähevad, kuluvad eh, selle kasutatud tuumakütuse lõppladustamise peale. kõik need kulud on sinna fondi arvesse võetud, nii et Fortum ja teised firmad on juba maksnud, teinud sissemakseid sellesse fondi, mis on vaja praeguste, praeguste tuumkütuse koguste lõppladustamiseks Eh, jah, see ekraan on siin väga väike, siin ei ole kõike hästi näha, aga siin te saate lihtsalt eh, ülevaate sellest, millised on need erinevad sammud olnud. esimeses osas räägitakse eh, tuumareaktorite käitlusajast, ekspluatsiooni ajast. Te näete, Loviisa üks ja kaks peavad olema käigus kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend, Olkiluoto üks ja kaks aastani kaks tuhat nelikümmend ja Olkiluoto kolm, mis ei ole alustanud veel oma tööd aga kui ta käivitatakse, peab kuuskümmend aastat eh, ekspluatatsioonis olema, nii et aastas kaks, aastani kaks tuhat seitsekümmend kolm. ja siis vanad eh, tuumajaamad dekomisjoneeritakse ning keskmise aktiivsusega ja madala aktiivsusega heitmete käitlemine toimub meil kogu aeg, nagu ma ütlesin, meil on hoidlad selle jaoks töös ja neid laiendatakse vastavalt tuleviku vajadustele. nüüd järgmine, mida te siin näete, on ladustamine. sest kõigepealt on vaja ju kasutatud kütus vaheladu hoidlatesse paigutada sellest on, te näete siin eelviimases äh, real ja lõpuks te näete ka lõppladustamise äh, ajakava. me asu-, alustame lõppladustamisega aastal kaks tuhat kakskümmend, Loviisa üks ja kaks ja Olkiluoto üks ja kaks äh, ju töötavad ainult kaks tuhat seitsekümnenda aastani, nii et veel viiskümmend aastat siis alates aastast kaks tuhat kakskümmend nii et kõigepealt tuleb meil nende kahe tuumajaama eh, tuumkütus ladustada lõplikult ja siis juba eh, Olkiluoto kolm tuumkütusega hakkame tegelema. nii et ma tulen oma kokkuvõtte juurde me oleme uurinud erinevaid variante, kuidas kõige paremini eh, käidelda kasutatud tuumakütust ja seda on tehtud Loviisa üks ja kaks eh, käiku andmisest alates ja samuti Olkiluoto üks ja kaks käiku andmise alates seitsmekümnendatest aastatest ning kaheksakümne kolmandal aastal võeti pikaajaline programm valitsuse poolt vastu, kus käsitletakse kasutatud kütuse käitlust ning selgus äh, ka, et kõige parem lahendus oleks saata kasutatud tuumkütus hoopis välismaale käitlemiseks. ja seda me Labisa puhul ka tegime. Äh, me saatsime Venemaale äh, tagasi selle kasutatud kütuse Lovisast, aga Olkiluoto puhul leiti, et see ei ole enam äh, otstarbekas ning otsustati, et lõppladustusega me teeme algust Soome pinnal ja aastal kaks tuhat kakskümmend. nüüd geoloogiline äh, säilitamine oli midagi, mis ka seaduses kajastust leidus, üheksakümmend neli võeti vastu õigusakt et mitte Venemaal enam saata, vaid juba Soome pinnal lõppladustamine korraldada. ning kahe tuhande esimesel aastal võeti vastu põhimõtteline otsus, kus öeldi, et olgilootus lõppladustamine on meie üldises äh, süvanguks ja ühiskonna huvides see on kõik nüüd ka seaduses sätestatud. Posiva äh, on juba jõudnud äh, maksimaalse ladustamissügavuseni oma töödega Onkalos ning pikaajaline programm on midagi, millest me oleme korralikult kinni peetnud, pidanud ning eesmärgiks on selle plaani kohaselt aastal kaks tuhat kakskümmend lõppladustamisega algust teha ja kui see äh, algab, siis Posiva on esimene, kes kasutatud kütust lõppladustab maailmas. Yes. Äh, mul on veel paar slaidi teile näidata, kui tohib mul paluti, et ma paari sõnaga räägiksin ka sellest, mida Euroopa Tuumaenergia Foorum on ära teinud. meil on selles foorumis jäätmekäitluse alarühm loodud ja selle alarühma eesmärgiks on süvendada äh, radioaktiivsete jäätmete tuumkütuse käitlust Euroopa Liidu liikmesriikidele, meie anname suuniseid eh, selle käitlemise kohta ja samas me mõistame, et eh, praegu tegeleb sellega iga liikmesriik eraldi ning igal liikmesriigil on ka väga erinevad eh, reeglid ja eeskirjad jäätmete käitluse kohta. nii et meie oleme nüüd löön, loonud teekaardi, eh, kus me räägime sellest, kuidas kõige paremini geoloogilises mm, hoidlates ladustada jäätmeid. ja siin ma räägin ka, millised on meie järeldused meie töörühmas. nimelt eh, poliitilised otsused tuleb kõigepealt langetada selleks, et tagada, et geoloogiline hoiustamine tõesti saaks käivituda. ja siin ei tohi aega viita, see oli meie kõige tähtsam järeldus. ja arvestades seda, et kui palju see kõik aega võtab, siin peavad kõik olema pühendunud sellele teemale ja me ütleme ka, et uute, uusi reaktoreid ei tohi planeerida ilma, et ei mõeldaks kõigepealt ka selle peale, kuidas kasutatud tuumakütusega pärast talitama hakatakse. ning need poliitilised otsused eh, peavad ka realiseeruma konkreetsetes sätetes ja liikmesriikide jäätmekäitluspoliitikas. ja ka siin ma saan nüüd peatuda, aitäh! tahan südamest ettekandjat tänada ja see ka, et lõpuks vähe oma ettekannet lühendasite, aga muidu ei jää meil tõesti aega küsimustele vastamiseks ja ma loodan, et te mõistate mind. järgmiseks ma annaksin sõna äh, Rootsi kolleegile. mina olen Juhan Svan, mina töötan Eh, Rootsi vabaühenduse direktorina, mis tegeleb tuumajäätmete järelevalvetega, järelevalvega ning ma tahaksin teile rääkida sellest, kuidas Rootsis käideldakse eh, tuumajäätmeid ja ma tänan väga teie komisjoni, et te kutsusite mind siia esinema eh, meie vabaühendus MKG eh, loodi suurima eh, Rootsi vabaühenduse poolt, see on Rootsi Looduskaitseühing ja meie ülesandeks on jälgida seda, mis toimub tuumajäätmete vallas ja meie saame raha eh, tuumajäätmete haldamise fondist ja niisugune organisatsioon, mis on Rootsis loodud. Rootsi tuuma, kogu tuumatööstus, selle eest vastutab ettevõte, mis, mille nimi on SKB ja mm, nüüd on hakatud tegelema hoidla ehitamisega, see toimus pärast seda, kui pikka aega otsiti kohta, kus see võimalik saab olema. see toimub Forsmarki eh, tuumajaama lähedal Eh, väga Eh, palju on olnud küsimusi, on eh, tuntud muret eh, just nimelt pikaajalise ohutuse pärast ja see on olnud nagu põhiprobleem Rootsi projekti puhul. nüüd hakatakse tegelema litsenseerimisprotsessiga. tõepoolest, see on väga tõsine küsimus, sellepärast et tegemist on väga pikaajaliste ja väga ohtlike jäätmetega ja radioaktiivseid heitmeid tuleb hoida eemal nii inimestest kui keskkonnast. kui mm, äh, nüüd ähm, me räägime tuumajät-, tuumaheitmete käitlemisest, plutooniumit on võimalik äh, äh, kasutada ka hiljem, eriti ohtlik on see tuumarelvade levimise osas ja tegemist on väga pikaajalise asjaga, sellepärast et näiteks plutooniumi puudumisaeg on kakskümmend neli tuhat aastat. nii et tuleb eh, võtta arvesse kõik keskkonna ja ohtlikkuse aspektid e, e, nii et, et e, see firma, mis tegeleb tuumatööstusega Rootsis, vastutab ka jäätmete eest majandussüsteem on selle jaoks loodud, mis peab garanteerima, et oot-, et peetakse kinni ohutusest. iga e, elektri e, toodetud kilovatt-tunni eest ma-, maksa, makstakse teatud hulk raha e, jäätmekäitlusfondi tegutsetakse vastavalt ja see ettevõte tegutseb vastavalt Rootsi tuumaseadusele E, ära kasutatud kütus läheb otse hoidlasse. ja ka see, et kütust taaskasutusse võetakse, see mõte maeti maha juba kaheksakümnendate aastate alguses. nüüd skp on juba kolmkümmend aastat tegelenud sellega, et leida hoidlajale koht ja Nemad eh, kasutavad praegu säilitamiseks niisugust meetodit, mida tähistatakse kolme tähega KBS. see on samasugune meetod, mida kasutatakse, hakatakse kasutama ka Sooma hoidlas, aga tegelikult te peate mõistma selles, seda, et eh, soomlased täiesti sõltuvad praegu tulemustest, mida saadakse ohutuse uuringute osas Rootsis, nii et, et eh, enne peab Rootsi hoidla käiku minema ja siis siis alles eh, saavad seda kasutada soomlased. mis puudutab nüüd seda KBS meetodit, siis eh, ma annaksin teile sellest lühidalt eh, ülevaate madala aktiivsusega heitmed ja see, mis tuleb ka eh, haiglatest, siis eh, nende jaoks on olemas eh, juba hoidla, see on Forsmarki tuumajaama lähedal ja jäätmed tuuakse kohale erilise laevaga. see hoidla on kuuskümmend meetrit Läänemere alla ehitatud ja heitmed pannakse tunnelitesse hoidla eh, praegu, eh, hoidlat seisab ees laiendamine selleks, et eh, oleks sinna võimalik panna ka dekomisjoneeritud kütust. nüüd kasutatud kütus, mis tuleb tuumajaamadest, siis see tuuakse laevaga kesksesse mm, ladustamiskohta. E, selle nimi on Klaab ja see on nüüd e, ehitatud maa sisse seitsmekümne viie meetri e, sügavusele. kõik kõik see, mis, kõik see kütus, mis on tulnud Rootsi tuumajaamadest, jõuab just nimelt sellesse kohta. ja nüüd järgmine samm SKP jaoks on see, et eh, hakatakse taotlema litsentsi selleks, et ehitada eh, kasutatud kütuse eh, lõpphoidla ja seal tehakse ka kapseldustehas, mis siis käsitleb, käitleb kütusevardaid. aga ma tulen selle juurde hiljem tagasi, kui ma kirjeldan KBS meetodit nüüd rootslased eh, on eh, leidnud niisuguse eh, meetodi kõrgaktiivsete tüüma, tuumajäätmete hoidmiseks, mille nimi on siis KBS, seda, sellega hakati tegelema seitsmekümnendatel aastatel ja praegune praegune meetod töötati välja üheksakümne kolm, kaheksa, pärineb kaheksakümne kolmandast aastast põhimõte on siis selline, et ehitatakse geoloogiline hoidla eh, viiesaja meetri sügavusele eh, lamamee alla. nüüd põhimõtteline eh, põhimõtteline ohutussüsteem tähendab seda, et kasutatakse inimese loodud barjääre, selleks kasutatakse vaske ja e, siis äh, savi. vaske kasutatakse sellepärast, et vask ei roosteta ja see peab vastu sada äh, tuhat aastat. ja äh, savi kasutatakse selleks, et põhjavesi ei jõuaks vaseni ja et see siis ei roostetaks. ja härra Patraka Eh, rääkis siin juba sellest eh, tunnelite süsteemist ja see on eh, meil samasugune, aga ma ikkagi ütleksin veel kord, et see Soome projekt sõltub täiesti sellest, milline heakskiit saab osale, osaks Rootsi projektile. nüüd enne, kui ma räägiksin, lõpetan selle keskkonnatemaatika, siis ma räägiksin koha valikust os-, kohavalik oli väga pikaajaline ja e, siis lõpuks jäi, jäi skp pidama kahele kohale, üks oli Forsmark ja teine oli Oskarshamnis. Need on mõlemad tuumajaama lähedal. kahe tuhande üheksanda aasta juunis e, valiti just nimelt selle Forsmarki koht välja selleks, et ehitada sinna lõppe ladustamishoidla. skp, mis siis tegeleb eh, eh, tuumajäätmetega, on öelnud, et nüüd nad esitavad äh, avalduse litsentsi saamiseks Forsmargit ja seda hakatakse tegema kahe tuhande äh, üheteistkümnendal aastal. see äh, avaldus esitatakse siis reguleerivale asutusele, mis on siis Rootsi tuumaohutusamet ja siis ka keskkonnakohtule ning siis hakatakse eh, tegelema keskkonnaküsimustega, vaadates, kuidas näiteks eh, see vask peab vastu korrosioonile ja eh, järgmiseks suveks peaks olema siis reguleerivalt asutuselt mingisugused märgid juba teada, kuidas nad suhtuvad mm, sellise avalduse esitamisse. kogu see läb, avalduse läbivaatamisprotsess Mm, võtab umbes kolm aastat ja eh, nii eh, siis reguleeriv asutus kui ka keskkonnakohus annavad ainult valitsusele nõu ja lõppotsuse langetab ikkagi valitsus ning ilmselt eh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alguses tuleb siis ka mingisugune otsus selle litsentsi läbivaatamise käigus on väga palju keskkonnaküsimusi sellepärast, et eh, kusagil sada tuhat aastat peab see eh, hoidla tagama ohutuse. Eh, praegusel hetkel lamami all on olemas põhjaveed, need võivad seda vaske roostetama panna ja sellepärast on vaja kasutada siis savi, et vesi sinna juurde ei pääse. aga peale selle tuleb arvestada ka seda, et eh, eh, keemikaalid, mingisugune keemiline keskkond võib muutuda selle väga pika aja jooksul, aga eh, siis KBS meetod on tegelikult mudel ja praegusel hetkel arutatakse seda, kas see mudel on piisavalt hästi välja töötatud. Eh, seda arutatakse nii ehm, eh, Rootsis kui ka rahvusvahelisel teemal, et kas põhimõtteliselt üldse näiteks vaskkanister eh, töötab nii hästi, kui seda arvatakse, sellepärast et ajaline raamistik on ju väga pikk ja igatahes praegusel hetkel ei ole veel see küsimus lõplikult lahendatud, aga vase roostetamine võib olla probleem ja arvatakse, et eh, saja tuhande aasta jooksul eh, on ka Rootsis mitu korda jääaeg ning eh, sellepärast, kui toimub ehm, jäätumine, siis muutub geoloogiline ja keemiline keskkond ja need on asjad, mida tuleb täpselt samamoodi otsuse langetamisel arvestada. nüüd, kui modelleeritakse eh, seda hoidlat, kui eh, mõeldakse selle ohutuse peale, siis, siis tuleb mõelda eh, saja tuhande aasta perspektiivis ja sinna ja seejuures käsitleda ka näiteks kolme jääaega see, et jäätumine toimub, see mõjutab füüsiliselt seda, ehm, seda hoidlat, tuleb arvestada maa värisemiste, eh, igikeltsa ja nii edasi, nii et, et eh, igatahes turvalisuse analüüsis on veel ehm, lahendamata küsimusi, aga SKP arvab, et need küsimused on siiski kontrolli all ja et litsenseerimisprotsess võib alustada ja nüüd vaatame, kas ka järelevalveasutus sellega nõustub nüüd eh, selles eh, läbitöötatud kütuses on plutoonium ja ka see on ohtlik, sellepärast et selle lagunemisse või selle pooldumise aeg on väga pikk, see on tuhandeid aastaid. aga nüüd räägiksime sellest, mis juhtub litsenseerimisprotsessi käigus kõigepealt eh, on juriidilised küsimused, mida tuleb lahendada, eh, siis eh, Rootsi tuumaohutusameti ja siis keskkonnakohus vaatavad, kas kõik keskkonnamõju uuringud on korralikult läbi viidud, kas need vastavad kõikidele õigusstandarditele. tegemist on äärmiselt keerulise mudeliga pikaajalise pikaajalise turvalisuse seisukohast kas eh, kõik need ehm, jääaja stsenaariumid on arvestatud, kas eh, on arvestatud eh, tule, võimalust, et tulevikus sealt lekib radioaktiivsust, kas see siis savi kaitseb neid kanistreid, kas võib vask roostetada ja siis tegelikult on küsimus selles, kas need eh, mudelisse sisestatud andmed eh, on üldse eh, õiged, sellepärast et turvalisus peab olema tagatud väga pikaks ajaks, esi, kõige olulisemad on esimesed tuhat aastat oluline on see, et vask ei roostetaks selles hoidlas. on olemas niisugune teooria, et et vaske ei roosteta, aga tegelikult eksperimente selles osas ei ole väga palju veel tehtud. ja esimese tuhande aasta jooksul on see äh, hoidla äärmiselt kuum ja siis äh, tekib küsimus, et mis siis saab, kui ähm, savi hakkab paisuma ja kas seda on kõiki äh, arvestatud, nii et, et praegu SKP-l on probleeme selle teadusuurimistega, mis on tehtud Vase ja äh, Äh, savi vallas, nii et, et ikkagi kardetakse, et selles kuumas keskkonnas võib äh, vaske mm, roostetada, aga siis on veel äh, juurdepääsu küsimus, sellepärast et sinna võidakse siseneda, siis murda sellepär- ja nüüd tuleb arvestada seda, et see juurdepääs võib olla tahtlik või taht-, muutmatu. Äh, oluline on see, et ei leviks tuumarelv, sest et selles hoidlas on ju plutoonium. ning lõpuks tuleb äh, mm, vaadata, kas on ka mingisuguseid alternatiivseid meetodeid, sellepärast et Rootsi seadusandluse järgi tuleb need alternatiivid tuua ka välja õigel moel Eh, praegusel hetkel eh, on meil vaja tõestada, et eh, skp on valinud selle koha õigel moel ja nad peavad vastama ka küsimusele, kas siis kusagil nurga taga on olemas mingisugune parem koht. praegusel hetkel on arutusel olnud Rootsis näiteks selline küsim-, selline teema, et võib-olla hoopis puurida väga sügavad puuraugud ja niimoodi ladustada eh, eh, niimoodi eh, ladustada siis tuumajäätmeid. ja niisugust eh, tuumajäätmete ladustamise viisi on näiteks kasutatud Suurbritannias. aga nüüd, millised on siis kõige suuremad probleemid? mis siis juhtub, kui tekib eh, suuri probleeme, mis siis saab, kui seda KBS meetodit ei peeta nii heaks, kui tegelikult praegu arvatakse? Eh, kuigi kõike seda protsessi on väga raske mm, kõike ette näha, siis ei ole igatahes arvata, et SKP-l saavad olema väga tõsised probleemid ja kui nüüd leitakse, et ikkagi väga tõsised probleemid on vase korrodeerumisega ja et ja et sellel teel edasi minna ei saa, siis võib esitada ka veel küsimuse, kas kõik need barje-, barjäärid, mida inimese poolt luuakse, on piisavalt tugevad. aga eh, eh, praegusel hetkel tundub, et see KBS meetod on siiski väga hea, sellepärast et see või, võimaldab leida eh, hoidlate asukohti peaaegu igasuguses geoloogilises keskkonnas ning selle eh, meetodi äh, olulisus ja positiivsus seisab just selles, et ta võimaldab leida jäätme ladustamishoidla asukohta äh,. Äh, ja e, seda KBS meetodit kasu, plaanitakse kasutada siis nagu ma ütlesin, e, Soomes ja Ühendkuningriigis, aga kui teid huvitab nüüd rohkem e, selle temaatika käsitlemine, siis palun vaadake, siin on meie kodulehe aadress, siin on ka siis kontrolliva asutuse aadress ja siin on siis selle tööstusala kodulehe aadress ja siis, kui teid huvitab, siis e, MKG e, te leiate ka, nii et ma tänan, et te kuulasite mind, aitäh kutsumast. So last but not least. ja viimasena, ent mitte tähtsuse poolest, annaksin sõna Tõnis Hugelmannile, palun. tere hommikust, mu daamid ja härrad äh, enne kui algust teha, aga jah, liiga kiiresti läks. Äh, ma räägin äh, ringlussevõtu teemal, aga kõigepealt ma siiski räägin, millest siis juttu on, kui juttu on Ähm, tuumajäätmetest. Prantsusmaa on väga hea näide, kõik te teate, et meie suurem osa elektrist saame just tuumaelektrijaamadest ja iga isiku kohta aastas meil tekib kümme grammi väga aktiivseid radioaktiivseid jäätmeid. ja tegemist on siis ohtlike jäätmetega, neid tekib sada nelikümmend kilogrammi ja nii edasi ja nii edasi. Äh, tuumakütuse kogus väheneb, aga keemiliste jäätmete vähenemist me ei näe üldse kusagil. nii et seda taustaks. ja nüüd ma tulen siis sinna ringlusse võtu juurde. kui me räägime ringlusse võtust, me peame mõtlema, mis asi on tuumkütus. ma näitan teile siin väga lihtsalt, äh, millega meil on tegemist viissada kilogrammi uraaniumi eh, enne kiiritamist on tuumajaamas, eh, siis neli aastat kasutada seda kogust ja kõige lõpus eh, see ära kasutatud kütus endiselt sisaldab üheksakümmend viis protsenti uraaniumi ja üks protsent plutooniumi. ja öö, peab ütlema, et see lõhustumussaadus, mis järele jääb, viisteist, kakskümmend grammi, on väga ohtlik siis. kui me räägime et, et üheksakümmend viis protsenti materjalidest on eh, ringlusse võetav, siis ma pean siin silmas just uraani ja plutooni ja mida me siis teeme? me korjame kokku eh, meie kliendidelt eh, selle kasutatud kütuse, uraan, plutoon Äh, te näete siin, me pakendame need jäätmed ja äh, ka tuhk äh, on üks selliseid jäätmeid, me kõik pakendame selle ning me toodame sellest uue kütuse, moks näiteks see on väga kõrge energiasisaldusega materjal. üks gramm plutooniumi võrdub ühe tonniga naftaga elektri tootmiseks. nii et tegemist on väga tõhusa kütusega, nii et me täiesti uue kütuse nüüd tarnime oma klientidele ning jäätmed lähevad äh, vahehoidlasse pakendatud kujul. ja siin te näete ähm, mis sai alguse seitsmekümnendal aastal siin. esimese mokskütus, mida me kasutasime, see on siis uraani ja plutooniumoksiidi segukütus. nüüd nelikümmend kuus juba kasutab äh, tuumajaama moksi. ma ei hakka ette lugema kõike, mida te siis slaidil näete, aga te näete, kes kasutavad Saksamaal, Šveitsis, Prantsusmaal, Belgias ja mujal äh, seda mokskütust ja siis saab ka Jaapani tuumajaamad lisada, kes kasutavad moksi. USA-s juurde ma tulen tagasi hiljem, ka seal kasutatakse ühes tuumajaamas moksi. aga testimise etapis on see kasutus, et tulevikus hakata moksi juba kasutama laiemalt. nüüd e, rikastatud e, ta, ümbertöötud uraan kütus, seda kasutatakse üheksateistkümnendal reaktoris Euroopas. jälle siis tegemist on ju ringlussevõtuga, taaskasutamisega. nüüd ma räägin ka sellest, kuidas me ladustamiskujule viime jäätmeid. meil on kaks kategooriat jäätmeid, mida on vaja viia ladustamiskujule. kõigepealt igasugused struktuurilised, konstruktsioonilised materjalid, me kutsume neid kestad, hülsid, otsikud, need on metallilised materjalid, kus ei ole sugugi eh, kiirgust Äh, need ei ole radioaktiivsed, küll aga nad on olnud kontaktis ähm, radioaktiivsete materjalidega ja me kasutame siis kokku pressimist, et vähendada nende konstruktsioonielementide mahtu ja äh, metalli lihtsalt kogust niimoodi vähendame. me äh, tööt-, kasutame klaasistamise, vitrifitseerimise protsessi ja ma selgitan teile ka, kuidas see täpselt käib. kõik teate, et plii on väga toksiline materjal. aga kõik selle me viime kristallse klaasi sisse ja sellisel juhul see plii toksilisus väheneb ja atmosfääri ei satu midagi sellest toksilisusest. nii et selline klaasistamise protsess ja te näete seal maatriksi sees ongi see ohtlik aine ja kui te selle lahti murrate, siis on seal mm, veel kaitsekiht, kaks kihti klaasi ja midagi atmosfääri ei satu, kui see ka puruneb. ja me kasutame pakendamisel universaalseid kanistreid, mis tähendab, et väliskuju on nendel kanistritel ühesugune, aga niimoodi, kui nad on identsed, siis on eh, nende lihtsam transportida ja neid on ka vahel ladustada palju lihtsam ja süga, siis ka sügavates maa-alustes hoidlates tulevikus lihtsam hoida. Need universaalsed kanistrid on saanud litsentsi erinevates riikides. Te näete, oranžid on need riigid, kus meil on litsents. Holland, Ühendkuningriik, Šveits, Belgia, Prantsusmaa, Jaapan väljaspool ja praegu litsentsi protsess on käivitud Hispaanias, Itaalias ja Austraalias, sest eh, ka eh, me tegeleme mm, ühe Austraalia projektiga. nii et eh, Sellafieldis Ühendkuningriigis näiteks kolleegid kasutavad neid samu universaalseid kanistreid. Need kanistrid ei sisalda lõhustuvaid materjale, aga see ei tähenda seda, et me ei saaks seda teha. aga plutooniumi nendes kanistrites ei ole eh, ehm, otsesel eh, ladustamise asemel once through meie kasutame eh, selliseid kanistreid, kus ei ole plutooniume juba tuumajaamades endis võetakse plutoomi uuesti taaskasutusse. nüüd nende kanistrite transportimiseks me kasutame selliseid transpordivahendeid, mis on spetsiaalselt kavandatud selliste eh, kanistrite transportimiseks ja Rahvusvaheline Tuumaagentuur on väga ranged nõuded sellisele veole seadnud, see kõik toimub jälgimise all eh, lähtepunktist kuni lõpp-punktini välja kõik sidusrühmad on kaasatud sellesse eh, järelevalvesse ja on saanud ka korraliku koolituse igasuguste kriisiõppuste käigus. nüüd eh, rääkides, kuidas on olukord eh, ringlussevõtuga mujal maailmas, ma rääkisin moksist ja klaasistamisest, kuidas on nende tehnoloogiate kasutamisega mujal maailmas, ma rääkisin Prantsusmaalt siin, ma rääkisin Ühendkuningriigist kes kasutab Shellafieldis samasugust tehnoloogiat. samasugust strateegiat on kasutanud ka Jaapan juba pikka aega Rokasho muuras. sedasama strateegiat on kasutatud ka Hiinas. nimelt kasutatud kütust saab ringlusse võtta juba tuumajaama enda sees. ja me oleme eh, kuulnud, et ka India kavandab samasugust strateegiat ka Hiina teeb seda, nagu ma ütlesin. kui me räägime tehnoloogiast, siis eh, kõigepealt ma rääkisin MOX-ist. see MOX-i strateegia on midagi, mida on otsustanud kasutada ka USA selleks, et oma plutooniumist mm, eh, lahti saada. Eh, üks MOX tehas on Lõuna-Carolinas praegu väljaehitamisel ning seal toodetakse moksi äh, alates aastast kaks tuhat kuusteist selleks, et seda kasutada siis jälle USA tuumajaamades elektri tootmisel pärast. ja Kataba äh, tuumajaamas on väga suur äh, korduvkasutuse rajatis juba olemas Jaapanis, Prantsusmaal, Ühendkuningriigis, nagu ma ütlesin, sellise ringlussevõtuga tegeldakse juba ja Hiinas ja Indias hakatakse sellega ka tegelema. Äh, protsess, mida kasutatakse äh, tavaliselt töötleb mingisugust väga aktiivset, kõrgaktiivset vedeliku kujul jäätmeid, mis tuleb kas kuskilt kaitsesektorist või mujalt ja siis tõesti kasutatakse äh, seda klaasistamise meetodit ja niimoodi ka likvideeritakse väga aktiivset varasematest sõjalistest programmidest pärit vedelaid tuumajäätmed, et neid neutraliseerida. kui me räägime äh, jäätmekäitmisest, siis me oleme rääkinud siin ennekõike ringlussevõtust, see tähendab seda, et kasutatakse neid materjale hiljem energia tootmiseks jälle. siin on kaks äh, strateegiat ja siin te näete ka, kuidas kasutatakse neid jäätmeid taas energia tootmiseks. ja milline saab olema olukord nüüd kahekümne aasta pärast, kaks tuhat kolmkümmend? üleval te näete otse Äh, ladustamist, sellisel juhul ei kasutata äh, seda materjali korduvalt, vaid lihtsalt lõppladustatakse kusagil need tuumajäätmed. viiskümmend tuhat kuupmeetrit jäätmeid pakendatud kujul on niimoodi kavandatud tulevikus ladustada, see on üks strateegia, aga teine strateegia on, et me peaksime siiski suutma öö, äh, Äh, korduvkasutada juba kasutatud kütust ja üksteist tuhat teravat tundi elektrit on võimalik niimoodi toota, see on äh, tõesti tuhandete Euroopa leibkondade energiatarve, mis on võimalik sellega rahuldada ja viiskümmend tuhat kuupmeetrit ehm, väga aktiivset jäätmeid on võimalik niimoodi ära kasutada. aga eh, kõik need strateegiad loomulikult vajavad aega, et neid ellu rakendada. ma toon siin ühe Prantsusmaa näite. me alustasime sellega seitsmekümnendatel aastatel loodi spetsiaalne, Areva spetsiaalne asutus, Andra, vabandust, selleks, et tegeleda nende küsimustega, kuidas eh, klaasistamismeetodiga ja kokkupressimisega jäätmeid eh, likvideerida ja nüüd viiskümmend viis aastat on kõige sellega tegeldud ja kütuse käitlemine on täiesti eh, eraldiseisev protsess ja väga ajas pikk protsess ning seda on võimalik ka prognoosida. meie Revas leiame, et eh, väga tähtis on eh, just seda radioaktiivset tuumkütust taaskasutada, sest sellel on suur tulevik ja see võimaldab ka käidelda neid heitmeid ning samas energiavajadus rahuldada ning kõik see toimub kooskõlas Euroopa õigusliku raamistikuga eh,. tähtis on, et tuumaenergia leiaks jätkusuutlikku kasutust kogu maailmas ka tulevikus. ma näitan siin, millised on ringlussevõtu eh, positiivsed tulemused. me hoiame sellega kokku kakskümmend viis protsenti looduslikku uraaniumi, sellega, et me kasutame seda uuesti, eh, uraaniumi ja plutooniumi eh, korduvkasutame ja see on väga tähtis teema, sest kõik loodusvarad ju on vajalik hoida ka tulevastele põlvkondadele ja sealhulgas ka uraaniresursid nii et me saame ka aru ka, et loodusvarade hind kasvab ja kui me korduvkasutame, siis sellega me vähendame kulutusi ning tegemist on eh, püsikuludega ja prognoositavate kuludega ja kui looduslik uraaniumi hind kõigub, siis kui me kasut-, korduvkasutame eh, seda uraankütust, siis meil on ka kindlalt teada, palju see kõik maksma läheb. ning selline korduvkasutamine tagab ka tuleviku edu. me täna juba rääkisime siin transmutatsioonist ja preedereaktoritest ja kõik see on eh, tulevikustrateegiad ja sobivad kokku meie taaskasutuse kringlussevõtu eh, eh, strateegiaga tähtis on ka, et kõik see jõuaks turule ja me rääkisime kuludest, mis see kõik maksma läheb, tegelikult ainult väike protsent elektri hinnast. nii et tähtis on, et need tehnoloogiad leiaksid ka kommertskasutust Eh, praegu tegeleb sellega kümme tuhat inimest koos alltöövõtjatega, tegemist on juba tõesti välja kujunenud tööstusharuga. ja lõpetuseks. me kõik mõistame, kui tähtis on energia meie planeedile, me mõistame ka, et eh, meil on kliimamuutused ja meil on vaja eh, mõista, et tuumaenergia on üks osa meie tulevikulahendustest ja võimalik on ka tuumakütust äh, ringlusse võtta ja taaskasutada. jah, tahaksin tänada ta. nüüd oleme saanud kuulda erinevaid seisukohti ja mitmesugust teavet. üritus ei ole aga veel läbi, kallid kolleegid, palun, te võite küsimusi esitada palun esitage küsimusi lühisõnastuses, et neile saaks ka kontsentreeritult vastata. no nii kontsentreeritud ei pidanud see nüüd ka olema, et keegi enam midagi küsida ei julge. KBS eh,. minul on lühikene küsimus, puudutab KBS-i. Nendes vastkonteinerites on väga kõrge temperatuur, nii palju kui mina asjast aru saan. Tese-, tegemist on isoleeritud kohaga ja pärast mõnesaja aasta möödumist see temperatuur võib tõusta nii kõrgele, et kõik asjad sulev, sulavad ära ning siis need eh, konteinerid enam ei eh, kaitse eh, meid radioaktiivsuse eest. ja ka roostetamine on protsess, mis võib toimuda väga kiiresti. kas on mingisugune võimalus nende konteinerite temperatuuri kontrolli all hoida ja milline on see ventilatsioonisüsteem, et neid konteinereid jahutada? proua Arms, palun. ma tahaksin küsida härra Svaanilt, ma tahaksin tegelikult teada, kuidas see on nii võimalik, et KBS-i meetodi suhtes on äkki tekkinud nii palju kahtlusi, kuid samas seda Rootsi mudelit eh, terves reas riikides peetakse esmavõimalikuks lahenduseks mida siis nüüd öelda nendele riikidele selle tehnoloogia plusside ja miinut-, miinuste osas. ja siis tahaksin öelda järgmist. see puudutab Prantsuse mudeli kirjeldust. kas äh, prantslased on Arevas kindlad selles, et me ei jõua peagi äh, kiirpriider reaktorite järgmises arengufaasis äh, äh, sellest oksiidkütusest loobuma ja milliseks saab siis olema olukord, sest Prantsusmaal ei ole ju tegelikult praegu tegemist olukorraga, kus võiks sellesse küsimusse väga rahulikult vaadata, kuivõrd Prantsusmaal on kõige enam radioaktiivseid jäätmeid, kõige rohkem teistes Euroopa riikidega võrreldes. ja härra Padrakalt tahaksin küsida, et kui te rääkisite Soome kulutustest, lõppladustus hoidla ehitamisel, siis te kalkuleerisite saja aasta peale, mis siis, kas saja aasta pärast see äh, rajatis enam kulutusi ei vajagi? tahab veel keegi midagi küsida? siis kõigepealt ma annaksin võimaluse küsimustele vastata ja siis võib-olla võtaks järgmise vooru, kes alustab? härra Patraka, palun. kiitoksia Eh, suur tänu, ma nüüd lähen üle soome keelele. kõigepealt ma eh, kommenteeriksin KBS kolme ja siis seda konteinerite probleemi. Eh, tõepoolest, temperatuur ei tõuse pärast seda, kui konteinerid on pandud kui konteinerid on pandud maa alla, tegelikult temperatuur eh, väheneb, ma võin teile näidata tabeleid, sest tegelikult kõigepealt me peame ootama kümneid aastaid selleks, et läbitöötatud eh, kütus eh, jaheneks piisavalt, ei toodetakse veekonteinerites ja alles pärast seda saab nad panna sinna lõppu hoidlasse. E, niisugune oli üks variant aga tege- ja tegelikult meie praegusel hetkel e, paneme kokku need kapslid, mis on kuumemad ja need kapslid, mis on jahedamad. E, ja tänu sellele keskmine temperatuur langeb, nii et, et juba algusest peale ei eh, tohi olla eh, konteinerite temperatuur üle saja kraadi, see on selline alguspunkt. ja mis nüüd puudutab kulusid, siis ma näitasin teile ühte tabelit ja siin oli siis need üldkulud ära toodud ja siis ma näitasin teile ka sellist ajalist, mm, ajalist eh, plaani ja tegelikult pärast seda, kui nüüd kõik need, kõik need tuumajaamad on dekomisjoneeritud, siis see lõpp, siis see lõppladustuskoht tegelikult pannakse kinni, ta suletakse ja ma arvan, et kui nüüd see on tehtud, siis ei tohiks need kulud enam väga suureks kujuneda, sellepärast et seal ei ole vaja erilist valvet ega midagi, nii sellel põhines meie arvutus. Eh, jah, eh, härra Patraka juba vastas osaliselt sellele küsimusele, tõepoolest temperatuur ei tõuse nii kõrgeks, et eh, vask hakkaks sulama selle süsteemi modelleerimine on meile näidanud, et et eh, tõepoolest nende konteinerite välistemperatuur ei tohi olla kõrgem kui sada kraadi. ja tõepoolest me arvame ka seda, et temperatuur langeb, aga ta jääb umbes tuhandeks, kahe tuhandeks aastaks kaheksakümne, neljakümne kraadi vahele ja eh, ajapikku see eh, korrosiooniprotsess kiireneb tänu sellele, et eh, vass kuumeneb, aga tegelikult eh, ikkagi praegusel hetkel Rootsis ei ole veel jõutud ühisele seisukohale, kui palju seda korrosiooniprotsessi kiirendab radiatsioon. just mõne nädala eest akadeemilised ringkonnad arutasid seda probleemi ja praegusel hetkel vastust ei ole. E, temperatuuri ei mõõdeta, radiatsiooni ei mõõdeta Eh, seda kõike tehakse siis, kui toimub selline käitlemisfaas, aga kui see hoidla pannakse kinni, siis enam sellist jälgimist ei toimu. Eh, nüüd eh, Rebecca Harmsile ütleksin ma seda, et mikspärast seda Rootsi mudelit ikkagi seatakse kahtluse alla. tegelikult keskkonnaorganisatsioonid on töötanud selle asja kallal ka ja e, kuue aasta eest tegeldi nagu e, kõige rohkem selle teemaga, et kus kohas see hoidla võiks olla, aga nüüd viimastel aastatel on mm, põhitähelepanu e, koondunud just nimelt vasekorrosioonile. võib-olla asi on selles, et Rootsi on nii väike riik näiteks eh, kõik eh, need kahtlused võib-olla on tingitud sellest, et teatud mõttes eh, on tegemist niisuguse grupi mõtlemisega. raha, mis antakse teadustööde jaoks, tuleb ettevõtetest, siin ei ole olnud mingisugust niisugust vaba raha, mis, mis teadusuuringutes kasutatakse aga eh, kaheksakümnendatel, üheksakümnendatel aastatel eh, eh, jälgiti väga tähelepanelikult, mida üleüldiselt see KBS tegi, võib-olla ei pööratud niivõrd palju tähelepanu konkreetsetele uurimis- teemadele. tegelikult see eh, vase korrodeerumine kerkis üles kaheksakümnendatel aastatel ja nüüd siis on see nagu eh, mure jälle vähenenud. mis nüüd puudutab kulusid? tegelikult kuludele väga sageli selles eh, teemavaldkonnas ei mõelda. praegusel hetkel Rootsis vastutab selle hoidla eest, nii nagu teisteski maades pärast sulgemist, riik. aga tegemist on ju ähm, näiteks plutooniumiga, eh, sellepärast et seda võib kasutada tuumarelvade valmistamiseks ning eh, peab olema mingisugune eh, järelevalve ikkagi selle koha üle, sellepärast et, et see on, see on julgeolekurisk. aga nüüd me räägime Eh, mingisugusest eh, eh, hoiukohast, mis peab jääma sadadeks, tuhandeteks aastateks järelevalve alla, ühiskond peab selle silma peal hoidma, aga kui palju see maksab, me ei tea, ega see väga palju olla ei saa. Kugelmann, palun. minul küsiti kaks asja. üks eh, puudutas seda hulka, jäätmete hulka, mida me peame haldama. ma ei tea, ma ei, nüüd e, ei e, taha siin väga palju detaile tuua, aga kui rääkida Super Phoenixist, siis see e, vastus on see, et Superfinic suleti sellepärast, et küsimus ei olnud mitte ainult tehnoloogiline, vaid Eh, väga palju siin oli seotud asjasse ka poliitikat. kui ma nüüd õigesti mäletan, siis samal ajal eh, Phoenix, mis oli Super Phoenixi eelkäija, töötas eh, väga hästi pikka aega ja teda ei suletudki mitte väga kaua aega tagasi, nii et, et Phoenix ja Super Phoenix mõlemad toitsid, tootsid kütust, eh, nad eh, kasutasid ka enda ülevalt ja töös hoidmiseks mokskütust. Phoenixis eh, kasutati või töödeldi ümber seda kütust, mis tuli kiirpriiderreaktorist ja Phoenix ehk Phoenix lubas, võimaldas EDF-il omandada väga palju kogemusi just nimelt kiirpriiderreaktorite vallas, nii et, et see on üks osa vastuseks teie küsimustele ma ei hakka siin praegu nüüd äh, rääkima poliitilisest ja tehnoloogilisest äh, küljest, mis on seotud superfiniksiga, aga nüüd äh, jäätmete hulk. me peame siin vaatama asja äh, kahest küljest, kõigepealt kui palju me toodame tuumakütuse alusel e, energiat ja kui palju siis äh, jääb jäätmeid me peame rääkima sellest jäätmete hulgast, kas siis ettevõtte, eh, ettevõtte mõõtmes või, eh, või eh, siis kilovatt-tundidega võrreldes. kui nüüd vaadata kvantiteeti, siis EDF-i tuumaprogramm võimaldab elektrit toota te peaaegu tervele maale. tuumajaamu ei ole äh, palju, aga äh, toodetakse tohutult palju elektrit. praegusel hetkel äh, Eh, tuumajäätmete hulk eh, sõltub sellest, eh, kui palju elektrit toodetakse ja seda tuleb kogu aeg meeles pidada, sest tuleb vaadata kõiki parameetreid, ei tule vaadata mitte ainult, kui palju toodetakse jäätmeid, vaid kui palju mm, siis selle alusel midagi toodetakse. Eh, praegusel hetkel Prantsusmaal on eh, eh, kõige suurem tuumajäätmete hoidmisprogramm, aga näiteks USA-s on tuumajäätmeid palju rohkem, sest nemad pole kunagi midagi teinud oma tuumajäätmetega. et Eh, praegusel hetkel eh, on EDF-i eh, e tuumajäätmed ühes kohas ja seda kohta võib külastada kahekümne kaheksandal jaanuaril. Te võite jalutada seal selles rajatises, seal on tuumajäätmed, nad on pandud klaasi sisse ja te näete, et see hulk mahuliselt on väga väike võrreldes mingite teiste maadega. Gut, dann darf ich mich bedanken. Frau Harms, noch eine Nachfrage, bitte. aitäh, palun, proua Harms, teil oli veel üks täiendav küsimus. ma siiski loodan, et Prantsusmaa olukorda veidi süstematiseeritumalt meile seletaks sest see on erakordselt huvipakkuv riik just sellest seisukohast lähtudes, et eh, Prantsusmaa on selline Euroopa Liidu liikmesriik, kus toodetakse kõige enam elektrienergiat just tuumajaamades. mul on endal olemasolev ülevaade Prantsusmaal olemasolevatest tuumajäätmetest ja nende kategooriatest, ma võin need tegelikult töö meie ähm, komisjonile esitada, aga ma tooksin välja mõned andmed, mis on tõepoolest šokeerivad. see, mida mina tähistan täna tuumjäätmena on Prantsusmaal tänapäeval vaheladustatud enam kui eh, tuhandes paigas. millal see kõik ükskord süstematiseeritakse ja viiakse tõepoolest volinik Oettingeri poolt nõutud kõrgeimate turvanõuete alla, on minu jaoks tõeline probleem ma tahan teada, millal see juhtub, seda enam, et Prantsusmaal on neid jäätmeid nii palju. Need, neid jäätmeid ei saa enam muuta turvaliseks nende tehnoloogiate alusel, millest te meile siin täna räägite. mina leian, et see küsimus ei ole Prantsusmaal piisavalt lahendatud. palun, härra Ugelmann, kas te sooviksite? tänan. That... Uh, mulle tundub, et need numbrid tulevad PMNGDS-ist või mis iganes seega ei ole. see on tegelikult äh, tuumajäätmete rahvusliku programmist. see puudutab tuumajäätmeid, kaasa arvatud väiketootjatelt. see tähendab äh, tuumajäätmeid hambaarstidelt ja nii edasi, sest nemad ka kasutavad radioaktiivseid materjale ja tõepoolest räägitakse eh, eh, tuhandest kohast, aga selliseid eh, tuumajäätmete kohti ei ole tuhat, sellepärast et kui on tuumajäätmed, siis need tulevad tuumatööstusest. igatahes see number ei saa olla õige. suur tänu selle selgituse eest paistab, et rohkem sõna saab, soovijaid ei ole, seetõttu ma tänan kõiki, ma tänan nii meie külalisi kui ka komisjoni liikmeid, aitäh teie ettekannete eest, te olete andnud meile väga palju informatsiooni äärmiselt keerulisel teemal ja see näitab, et ainukene eh, võimalus selliste eh, keeruliste küsimustega tegelemiseks on see, et me eh, mm, eh, küsime ekspertidelt, õpime nendelt, mõned meie hulgast on kasutanud selle